Muy buenas tardes. tere päevast. suur tänu kõigile neile, kes on juba istunud, alustagem oma koosolekut A ver, por favor. Muchas gracias. Señora comisar. lugupeetud proua volinik, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, kallid kolleegid, minu esimesed sõnad äh, on äh, suunatud äh, kõigile teile, kes te kuulasite Euroopa Parlamenti, tere tulemast me eh, tähistame siin parlamentidevahelist kohtumist, mis on minu meelest erakorralise iseloomuga. seda väga paljudel põhjustel. ma keskendun siin kahele. esiteks sellepärast, et me eh, siin saavad kokku nelikümmend viis erinevate parlamentide liiget kahekümne kuuest eh, rahvusparlamendist kahekümne ühest liikmesriigist nii et äh, ma arvan, et see on piisavalt palju selleks, et rahule jääda ja öelda, et tegu on erakorralise kohtumisega. eriline on ka see, et äh, meil on võimalus mõtteid vahetada äh, voliniku juuresolekul. mul on väga hea meel, et ta siin, siia tuli, sest meie tänane arutelu on väga, toimub väga olulisel ajahetkel Euroopa kalanduse jaoks see on mõttevahetus selle üle, mida tähendab äh, ühtne kalanduspoliitika ning arutame ka seda, mis on selle sektori tulevik lähematel aastatel. ma tahaksin tänada, et te võtsite vaevaks äh, siia kohale sõita. ma olen täiesti veendunud sellest, äh, selles, et see on meie kõigi jaoks väga kasulik see on parim äh, töövõimalus meie kõigi jaoks, see võimalus äh, mõtteid vahetada rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, et äh, käsikäes suudaksime läbi viia võimalikult efektiivse reformi. ma nüüd selgitan teile, kuidas meie tänane kohtumine toimub. me sooviksime, et võimalikult paljud äh, Ehm, eh, võimalikult paljud ehm, senatite ja rahvusparlamentide liikmed saaksid sõna. nii et ehm, kui mina lõpetan sissejuhatuse, saab sõna proua volinik ning eh, viieteist minuti jooksul eh, pöördub ta teie suunas. me leiame, et on väga oluline, et volinikul oleks võimalik teie esitatud küsimustele vastata umbes poole tunni vältel. hiljem, äh, kui komis-, kui volinik äh, ära läheb, anname sõna äh, erinevatele, erinevatele raportööridele erinevatest töörühmadest, igaüks saab sõna kümneks minutiks, pärast seda on võimalik esitada küsimusi umbes kolmekümne viie minuti vältel. ning <clears throat> nii teeme äh, kogu kolme paneeli <clears throat> vältel. ning äh, kuidas äh, toimub küsimuste voor, me sooviksime, et võimalikult paljud saaksid sõna, kuid see pole lihtne, sellega seoses ma paluks teiepoolset koostööd kõneajast kinnipidamisel. Euroopa Parlamendis äh, Eh, on tavaks, et me ei räägi kunagi üle pooleteise minuti või kõige rohkem ka kahe minuti. kui äh, kahest minutist kinni ei peeta, siis oleme sunnitud mikrofoni ära võtta. ma arvan, et kaks minutit on piisavalt pikk aeg selleks, et väljendada oma muresid või eh, esitada küsimusi. tõesti, üle aega väga sügavuti minevaid arutelusid ette võtta eh, nii et kaks minutit on maksimaalne kõneaeg, mis ma teile lubada saan ning äh, et äh, ja kuidas sõna saada, siis mitte, äh, mitte ei soovime, et te tõstaks kätt, vaid teil on neli erivärvilist paberit ehk siis valge, kollane, oranž ja roheline ja see valge paber on, tähendab küsimust valge leht tähendab ähm, küsimust volinikele, te täidate selle äh, lehe ära, esitate selle äh, asheritele, äh, kes toovad selle meile. kollane leht on küsimused Euroroodusele ähm, raammääruse kohta ja oranž on küsimused härra Stevensonile ning roheline oleks küsimused härra Carrigile mida see siis tähendab. nii äh, teeme nii, et äh, põhimõtteliselt igaüks saab õiguse ühele küsimusele, kui me arutelu käigus näeme, et on piisavalt aega ja võimalusi veel küsimusi juurde esitada, siis anname me kõigile võimaluse seda teha. nii et ma rõhutan veel kord, et me kasutaks ära äh, efektiivselt olemasoleva kõneaja ja et me ei räägiks keegi kauem kui kaks minutit. ning äh, Euroopa Parlamendi liikmetel on samuti võimalus esitada küsimusi. Äh, näeme, äh, süsteem näeb seda, et kõik saab sõna kõigepealt kaks rahvusparlamentide või senatide liiget ja siis Euroopa Parlamendi liige nii et anname eelisõiguse meie külalistele esitada küsimusi. nii et äh, kui keegi äh, kavatseb esitada äh, küsimusi, siis täitke ära, täitke ära paber ja kui nendel äh, kahtlusi ei ole tekkinud, äh, siis äh, ma annaksin nüüd sõna proua Tavanagile, proua volinikule, nii et teil on nüüd sõna. Thank you, president. suur tänu, härra esimees. lubage tänada teid selle eest, et selle ürituse korraldasite ja andsite mulle võimaluse osaleda tänasel kohtumisel Euroopa Parlamendi saadikud õhtut, austatud äh, siseriiklike parlamentide esindajad. ma tahaksin teid tervitada Brüsselis, äh, eriti äh, liikmesriikide parlamentide liikmeid, nii nagu ma ütlesin oktoobrikuis, kui me viimati kohtusime, olen ma veendunud, et regulaarsed kohtumised rahvusparlamendide esindajatega kindlasti tõstavad selle uue reformi kvaliteeti ja võtan asja kokku, öeldes, et see reform ilmselt ei äh, õnnestu, kui äh, rahvusparlamendid ei ole kaasatud äh, ja sellele ei panusta ja sellepärast olen magi palunud, et väga paljud rahvusparlamentide esindajad tuleksid siia. ja sellepärast olen ma äh, käinud ka mitmes siseriiklikus parlamendis ja kavatsen käia nii paljudes kui võimalik, enne kui reformi ettepanekud vastu võetakse. näiteks kahe nädala pärast olen visiidil Itaalias ja loodetavasti, et kõik parlamendid edastavad mulle küllakutse. ma olen ära kuulanud teie seisukohad, mida te olete väljendanud tänaseni ja olen lugenud neid ettepanekuid suure huviga ja üldiselt kõik on nõus, et reformi on vaja. me oleme kõik veendunud selles, et äh, me peame üle minema jätkusuutlikumale kalanduspoliitikale. meie äh, kalatööstuse äh, elujõulisus sõltub ainult elujõulistest kalavarudest, see on ainus üldine, üldine järeldus, mis on võimalik ja mul on väga hea meel, et kõik on sellega nõus. on esitatud väga ambitsioonikaid ettepanekuid, minuni on jõudnud äh, näiteks äh, aga ka ettepanekuid, mis tahaksid minna veelgi kaugemale. teised on äh, nõus sellega, mis juba on esitatud, aga on ka neid, kes on väga kriitilised. Nad ütlevad, et me peaksime reformi ellu viima faas-faasilt, aga üks asi on meil kõigil ühine nimelt, et me kõik soovime, et ähm, et see reform õnnestuks äh, nii nagu vaja ja et kalatööstus ei hääbuks. see ühtne panus äh, on minu meelest ja arusaam on väga julgustav, ma tahaksin, et see jääks nii ka tulevikus ja me peame selle konsensuse põhjalt edasi liikuma ma tahaksin täna keskenduda mõningatele kõige suuremaid vasturääkivusi tekitavatele punktidele ja tahaksin nendest teiega rääkida. kõigepealt äh, üsna mitu äh, seisukohta kritiseerivad seda, et need muutused on kohustusliku iseloomu näiteks äh, vaatame kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks seatud maksimum jätkusuutlikku saagikust, enamus on nende numbritega nõus, kuid lisaksid sõnad kui võimalik, siis tagasiheitmise keeld, te olete põhimõtteliselt sellega nõus, aga meil on vaja rohkem aega ja paindlikkust, ütlete te ehm, üleminekuperioodid, äh, jah, äh, te ütlete, kuid on palju neid kes arvavad, et see ei peaks olema kohustuslik ja nii edasi. mida ma tahaksin täna veel kord rõhutada, on see, et äh, meil on vaja reform teha siduvaks, sellepärast et minu meelest ja ma pöördun siin praegu rahvaesindajate poole, me ei saa vältida poliitilise vastutuse äh, kandmise võtmist ja me ei saa lükata kõike alati edasi tuleviku järgmistele põlvkondadele oma laste õlule väga paljud on pöördunud minu poole ettepanekutega liita reformi äh, need äh, imesõnad, kus võimalik, aga mida see fraas tähendab? mida siis äh, tegelikult tähendaks, kui me tooksime muudatusi esile ainult seal, kus see on võimalik? jah, et me siis toome need, võib-olla need muudatused sisse, kuid samas selle tõlgendus võib olla ka see, et mitte iialgi nii et äh, teinekord, äh, kus võimalik, võrdub äh, mitte kunagi fraasiga. kui meil ei ole mingisuguseid konkreetseid rakendamise tähtaegu, siis me lükkame ikka ja jälle selle reformi edasi ja praegused reformikavad kukuvad läbi, me oleme niimoodi käitunud aastaid nüüd on aeg kätte jõudnud siduvate eesmärkide seadmiseks ma olen siin täna selleks, et teiega rääkida, millised need ähm, siduvad eesmärgid on. see on ju asi, mille osas äh, tuleb läbi rääkida ja leida ühiseid seisukohti. aga selles ei ole kõhklustki, et need peavad olema siduvat iseloomu ja ma tahan seda algusest äh, väga selgelt välja öelda ma tean, et need äh, kuupäevad, tähtajad, mis me oleme seadnud, on, on teinekord väga lühikesed ja te arvate, et võib-olla liiga vara aga see on ainus viis, kuidas me suudame oma kaluritele äh, elusuutlikkuse tagada. me peame väga selge teekaardi, väga realistlike, kuid siiski äh, väga konkreetsete eesmärkidega paika panema. miks? see on väga lihtne, kui me lükkame edasi asja, siis viiekümne aasta pärast on need muutused veelgi valulisemad. asjad ei lähe ju ometigi lihtsamaks, hoopis raskemaks. seda sellepärast, et need probleemid lihtsalt kogunevad, kuhjuvad ja lõpuks on ju järjest suuremad ja suuremad ja sellepärast tuleb tegutseda täna. võtame näiteks sellesama maksimum jätkusuutliku saagikuse ehk MSY kui me tahame saavutada kõikide öö, ähm, liigivarude puhul öö, äh, selle siis tuleb selleks seada konkreetne tähtaeg. on palju neid, kes ütlevad, et see tähtaeg ei peaks olema aasta kaks tuhat viisteist, mina arvan küll, et peaks olema ja arvan seda kolmel põhjusel. kõigepealt äh, me, äh, MSY suunas äh, on liikunud väga jõudsalt edasi paljud Äh, kalatööstused. aastal kaks tuhat viis kolmekümne kaheksast äh, liigist, mida uuriti, ainult viis äh, olid taganud MSY-i, nüüd on neid kakskümmend, nii et edusamme on saavutatud ja surve all. alguses, kui me selle väl-, mõttega välja tulime, oli nõukogu äärmiselt negatiivsel seisukohal, aga samm-sammult on see saavutatud ja nüüd on võimalik need järgmised äh, Äh, sammud astuda. kõigepealt äh, näiteks Läänemere tursavarud olid äh, alles hiljuti väljasuremisohus, aga nüüd on nad saavutanud normaalsed ähm, tasemed, aga see on nii ka paljude teiste kalaliikide puhul, näiteks nagu heik, tuunikala ja nii edasi, me oleme jätnud aastateks püüginormid väga väikeseks ja see on tulemusi toonud. teiseks, kui me võtame surve ja kui me seame keelud, siis äh, üldiselt jääb rohkem aega ka kalavarudel äh, küpsuseni jõuda, püütakse välja rohkem täiskasvanud kalu, suuri kalu, see on, see on lihtsam. alles hiljuti meenutati meile rahvusvahelisest äh, majandus, majandusinstitutsioonide konsortsiumist, et kalatööstustel on väga suur potentsiaal. kalatööstus võiks äh, potentsiaalselt teenida üks koma kuus miljardit eurot äh, rohkem, kui nad teenivad praegu, see on umbes kaks korda rohkem kui need toetused, mis me anname ja sellega loodaks umbes kaheksakümmend kolm tuhat töökohta ma rõhutan, kaheksakümmend kolm tuhat, see on kolmandik praegustest töökätest kalatööstuses, kui äh, saaks ähm, äh, kalavarud liigiti tuua tagasi maksimum jätkusuutliku saagikusmäära juurde ja arvestades majanduslikku kliimat, praegu ei ole meil äh, lihtsalt võimalik loobuda sellest lisasissetulekust ja ei saa öelda, et tegeleme selle asjaga hiljem. ja lisaks sellele on ÜRO konventsiooni, mereõiguse konventsiooni äh, ja rakenduskonventsiooni puhul ka meie eh, kohustused kaks tuhat viisteist oleksid eh, kalavarud taastatud. kas me siis tõesti tahame oma maine seada kahtluse alla, kui me pidevalt eh, Euroopa Liiduna räägime sellest, et me pea, tahame olla juhtival positsioonil keskkonnakaitses ja kui me tahame olla juhtival seisukohal, siis tuleb olla ju teistele eeskujuks. ja nüüd veel üks keel, tagasiheitekeeld, me toome selle sisse, ma kinnitan teile samm-sammult, me ei kavatse seda üleöö sisse tuua, ma tean, kui raske see on ma tean, et me peame pakkuma rohkem tehnilist abi ja lahendusi, nii et eh, samm-sammult lähenemine, jah, eh, me peame tagasiheite keelu puhul selle tooma sisse faas-faasilt, eh, aga rahvas on tohutult vastu tagasiheite praktikale praegu on üle kaheksakümne algatuse vabakondade poolt loodud selleks, et selle vastu võidelda. Äh, aga ka kalatööstused kui ka jaemüüjad, Euroopa jaemüüjad. Nad võtavad välja kala, neid kalaliike oma äh, ostunimekirjadest, äh, mida, kus, kus varud on lõpukorral või kus kasutatakse ebaeetilisi püügivahendeid. teinekord me süüdistame kõiges kurjas turgusid, kuid siin selles sektoris turud teevad oma tööd jaemüüjad, edasimüüjad reastavad liike, mis on ohus. Euroopa merendus- ja kalandusfondi läbi anname me tööstusele to toetust sellisteks algatusteks, et rakendada see keeld. me toetame valikulisust. meie püügivahendite selektiivsus tuleb tagada selleks, et see keeld jõustuks. me peame rahastama nende uute püügivahendite soetamist teinekord äh, rohkemagi kui kaheksakümne viie protsendi ulatuses, nii et lõppkokkuvõttes on meil vaja siduvat äh, eesmärki, me ei saa asja jätta tööstuse jaoks äh, on mõned teist öelnud, et miks teha asi kohustuslikuks, miks me ei võiks jätta asja vabatahtlikuks, no hea küll, aga ma ütlen otse, ma olen komisjoni ettepanekutes terminit tagasiheite keeld näinud viimase seitsme aasta jooksul äh, ikka ja jälle, aga mitte midagi ei ole juhtunud, nii et kui me nüüd midagi otsustavat ei tee, siis on viie aasta pärast olukord täpselt samamoodi ja minu äh, järglasega voliniku kohal räägite te ka sellest samast teemast nii et äh, mingisugust valikuvõimalust meil ei ole, tagasiheite keeld peab olema kohustuslik ja mitte mingisuguseid äh, väljavabandusi ma ei salli. Äh, ma tahaksin realistliku tähtaja panna paika ja selle räägime me teiega läbi, ma tahaksin, et oleks tehnilised lahendused nendele kalatööstustele, kes püüavad erinevaid kalaliike, aga lõppkokkuvõttes peab meil olema kindlasti ähm, äh, siduv tähtaeg. nüüd äh, üleminekuperiood äh, üle, ülekantavad õigused. on neid, kes ütlevad, et minu poliitika on selline sellepärast, et ma olen liberaal. ma ei tea, kas ma olen liberaal, ma tegelikult arvan, et ma ei ole. sellepärast, et tegelikult esimest korda tunnustatakse praegu kalavarude äh, Äh, rahva omandis olemist. nii et tegelikult need argumendid ma lükkan äh, kergelt äh, ümber. aga kas meil on üldse vala, vaja kontsessioone? kuidas see läheb kokku meie mõtetega ülepüügi vältimiseks ja ma olen valmis ära kuulama teise, teie seisukohad ja lisaks tahaksin öelda, et liikmesriikide jaoks on väga palju turvaklausleid toodud sisse. kui nad tahavad pikemaid perioode sisse tuua sellele, mida me nõuame, liikmesriigid võivad lisaturvaklauseid sisse tuua, kui nad tahavad lisaks ka aga kui me väikesed äh, kalalaevastikud äh, välja jätame sellest süsteemist, siis tegelikult jätame välja terve kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu kalalaevastikust üldse. ma paluksin teie abi. Teie abi on hädavajalik selleks, et äh, siseriiklikud haldusstruktuurid ja kodanikud mõistaksid, kui kiireloomuline see probleem on. iga eesmärk kõik seatud tähtaega tuleb põhjendada argumentidega ja seletada. regionaliseerumine, selles osas äh, ma olen valmis igasugusteks ettepanekuteks ja olen minema isegi valmis kaugemale. ja ma pöördun siin kõikide institutsioonide poole, Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide poole, nõukogu poole et nad kõik aitaksid meil kohandada oma ettepanekut, äh, seadma kõrgemaid eesmärke, samas äh, rikkumata Lissaboni lepingu kirjatähte ja vaimu. ainus äh, seisukoht regionaliseerumise kohta praegu on tulnud Briti saartelt, me oleme selle võtnud kaalumisele, kuid ma paluksin, et kõik liikmesriigid esitaksid omapoolseid seisukohti selle kohta, kuidas regionaliseerumise peatüki parandada ja lõpetuseks, daamid ja härrad sellised kogemused näitavad seda, et äh, konkreetsete tähtaegade puudumist on tegelikult ära kasutatud selleks, et tegevust vastutustundetult pidevalt tulevikku lükata. Need tähtaegad aitavad äh, meil näidata sektoris osalejatele äh, seda, kus, kuhu me tegelikult oleme jätkusuutlikkusega jõudnud mitte keegi ei vaidle vastu, et äh, meie tee saab olema äh, saagikuse jätkusuutliku tagamisel, jätkusuutlikkuse tagamisel äh, auklik, aga ainult üheskoos me suudame seda teha, me peame aitama kalatööstusele osalejatel üleminekuperioodist üle saada ja sellepärast ongi loodud uus fond, me tahame, et uue fondi alusel saaksid kalurid uute tingimustega kohaneda ja et saaksid oma tootmismeetodeid mitmekesistada tänasest äh, tahaksin ma, et teile jääks meelde see, et me peame kõigepealt mõtlema sellele, mida meie mered suudavad toota ja siis äh, kala püüda vastavalt sellele, mitte vastupidi. sest et viimastel aastatel oleme me käitunud just niimoodi. mida kiiremini me aga loogika ümber pöörame, seda kiiremad on tulemused, sest see on see maantee, mis viib meie kalatööstuse äh, heaoluni ja meie rannikupiirkondade elujõulususeni sellest me saame väga suurt rahalist kasu, sada kolmkümmend kaheksa miljardit eurot, daamid ja härrad, on siis lisarahu kalurite taskus kvootide äh, tõusust, mis võrreldes aastatega kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. sellepärast, et väga paljude kalavarude puhul on olukord palju parem ja sellised summad on juba läinudki eelmisel aastal meie kalurite taskustesse, kui me teeme veel lisajõupingutusi, siis on seda raha rohkem. ja see on see on väga oluline, et teie ja teie valijad ja kalatööstus mõistab seda. suur tänu ja ootan põnevusega teie küsimusi. aitäh! <clears throat> suur tänu teile, proua volinik, teie sõnavõtu eest ja kohe lähme nüüd äh, arutelu juurde. E, ja kõigepealt saab sõna äh, Anne McIntosh äh, Briti alamkojast, kaks minutit I'd uh, like to thank tahaksin tänada nii teid, härra esimees, kui ka proua volinikku võimalusele eest siin kõneleda ja piirduksin õigusliku alusega. mul on väga hea meel selle üle, et volinik tervitas meie poolset panust ning ootab ka teiste riikide panust. meie arvates oleks vale hakata rääkima uuesti Lissaboni lepingust. me mõ-, tunnustame, et komisjonil on siin ainupädevus meie arvates tuleks tõesti luua strateegiline Euroopa kalas, kalanduspoliitika ülevaade. meie arvates oleks õige viis edasi liikuda nii, et kaasatakse nõukogu ka aruteludesse kaasotsustusmenetluse kaudu ka Euroopa Parlament, selleks et muuta siis neid määrusi, millest me täna räägime. meie arvates oleks see õiguspärane ning uuenduslik edasitegutsemise viis ning võttes arvesse neid probleeme, mida volinik Tamanaki täna rõhut-, äh, ka meie lordide kojas rõhutas, tuleb arvesse võtta ka õiguslikku alust Lissaboni lepingust. ma võin teile kõigile jagada välja koopiat meie ettepaneku kohta, loodetavasti suhtute te meie ettepanekusse positiivselt. samuti, kui me tunnustame sellist õiguslikku alust, siis me nõustume ka voliniku järeldusega, et me peame edus, edasi tegutsema teaduslike andmete põhjal, mis puudutab maksimaalset jätkusuutlikku saagikust, tagasiheiteid ja nii edasi. aga meie arvates kõige suurem panus, mida me saame anda, on äh, reformida neid määrusi, minna edasi Lissaboni lepingu põhjal, aga uue õigusliku alusega. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna proua eh, Janitševa Bulgaaria parlamendist. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, Република България подкрепя предложението за мащабна реформа. Suur tänu, proua volinik. Bulgaaria toetab ühtse põllumajanduspoliitika muutmise ettepanekut. meie arvates on oluline võtta arvesse ka regionaalsete nõuandeorganisatsioonide eh, nõuandeid, teaduslikke andmeid ning parimaid tavasid. samuti on oluline organiseerida koostööd kõikide riikide vahel Musta mere ümber. väga tähtis on võtta arvesse asjaolu, et Musta mere ümber on ka kolmandaid riike. ja väga oluline on luua andmebaase Musta mere kohta. väga tähtis on koguda teadusandmeid, seetõttu tuleb tunnistada, et me ei toeta maksimaalse eh, jätkusuutliku saagikuse vähendamist kahekümne viie protsendi võrra. me ka ei arva, et oleks hea mõte MSY-t kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks automaatselt vähendada. me toetame tagasiheitmise keeldusest ma arvan, et me tagasiheitmise probleemide lahendamine võimaldab selles, seda sektorit käituda ka vastutustundlikumalt. reformi käigus on väga oluline vähendada ka bürokraatiat, suur tänu! suur tänu teile ja proua Miranda Euroopa Parlamendist! suur tänu teile, esimees! ma sooviksin äh, esitada äh, küsimuse proua volinikule, mida oleme teile juba eelnevalt esitanud, see on seotud Galiitsiaga, kust ma pärit olen, see puudutab, ähm, see puudutab ähm, mere, äh, see puudutab see puudutab ähm, mereviljade korjamist ja äh, Äh, alati võetakse arvesse sealjuures sotsiaalseid ja keskkondlikke küsimusi, kuid samas äh, äh, peaks arvesse võtma ka rannapüügi ja peaksime arvesse võtma ka kohaliku tähtsusega püügitegevust Aliisias, Britannias ja mujal, seda tegevust peaks tunnustama, me oleme selles osas esitanud teie poole ka pöördumise me oleme esitanud äh, raporti ning ka äh, regionaalarengu äh, raporti, mille ma olen koostanud mina. see, et ähm, rannapüüki ja väikepüüki ei tunnustata, kuigi pidevalt on väidetud, et kaudsete pooli, poliitikate kaudu seda tehakse, minu meelest on see murettekitav ja see tekitab muret ka väikepüüdjatele Galiitsias poolteist aastat tagasi Coruña linnas kirjutati alla Coruña deklaratsioonile, mis eh, leidis, et, eh, et, eh, et väikepüüdjad tuleb tõsta uue kalastuspoliitika keskmesse ning samuti öeldi, et Euroopa Kalandusfondis, tulevases kalandusfondis tuleks välja töötada toetusmeetmed meet, ja peaks olema ühtlasi ka ma-, äh, äh, ikka äh, madalaim lävend olemas, et ta saaks võimaliku toetuse osaliseks. kas te kavatsete teha selles osas ettepanekuid, et kalandusfondis oleks olemas madalaim lävind, et ka toetada väikepüüdjaid? suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Alonso Hispaaniast. saadikutega härra Alonso, suur tänu teile. härra esimees, kõigepealt Hiina range kalanduse poliitikale, selles on kahtlemata äh, positiivseid aspekte, kuid äh, kahjuks mul on nii vähe aega, et ma pean rääkima ainult negatiivsetest pooltest. Hispaania saadikute koja sotsialistid fraktsioon leiab, et sotsiaalseid aspekte ei võetaks piisavalt hästi arvesse selles dokumendis. seda arutatakse, seda mainitakse harva ning äh, ei aru, aru, mõelda ka selle peale, millised tagajärjed võib mõningatel meetmetel olla. peab ütlema, et äh, praegu kalavarude olukord on viimaste meetmete tagajärjel äh, paranenud ning seega mõningad kriteeriumid, mis on siia teksti lisatud, minu meelest peaks neid rakendama võimalikult äh, järk-järguliselt ja paindlikult, et nende tagajärjed ei oleks negatiivsed äh, mõningates äh, piirkondade äh, sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale. peale selle ma sooviksin paluda, et te võib-olla oleks võimalik laiendada pisut esialgu ette nähtud äh, ette nähtud tähtaegu näiteks tagasiheitmise keelu osas. võib-olla peaks sellele lähenema järk-järguliselt ja sooviksin, et eh, öelda, et kümme aastat oleks piisavalt pikk aeg selleks, et tagajärjed ei oleks negatiivsed. ning eh, nüüd, mis puudutab eh, ülekantavaid püügiõigusi, siis meie leiame, et see on positiivne mehhanism see eh, puudutab eriti just kaugpüügilaevu, kuid eh, peaks olema selge ka, et eh, Hispaanias on mm, selline süsteem, kuidas see üldiselt rakendust leiaks, oleks see ohtlik just väikepüüdjatele ja rannapüüdjatele. sellega seoses me leiame, et peaks olema võimalik selline, peaks olema liikmesriigid ise menetleksid seda küsimust. järgmisena saab sõna Soome esindaja Mr Chairman, dear colleagues, dear commissioner. härra esimees, kolleegid, proua volinik. Soome toetab ettepaneku peamisi aspekte ning ma olen väga rahul sellega, et proua volinik tõstatas ka regionaliseerimise teema. me toetame seda. tuleb tagada, et regionaliseerimine praktikas ka toimiks. see on kõige tähtsam määrustik peaks seetõttu jätma liikmesriikidele piisavalt manööverdamisruumi tehniliste ja teiste haldusmeetmete kehtestamiseks, kehtestamiseks, et oleks võimalik koostööd teha ka teiste sidusrühmadega regionaalsel tasandil, näiteks Läänemere ümber. kui ma Lääne-Soomest eile lahkusin, siis Läänemeri oli kaetud poolemeetrise jääga, maa peal oli pool meetrit lund seega tingimused võivad olla tõesti väga erinevad ning seda tuleb ka arvesse võtta. ülekantavad püügiõigused tuleks jätta liikmesriikide otsustada. no eks nad otsustavad ise, kas nad ka-, kasutavad seda süsteemi, eriti väikepüügi puhul. suurpüüdjate puhul on ülekantavad õigused toimunud, toiminud päris hästi, kuid teatud väikepüügitajate puhul see süsteem ei toimi ning nüüd see ähm, lossimise süsteem tagasiheite puhul, kuidas see täpselt Läänemerel toimiks, me ei tea. me mõistame ka, et sega- ja väikekalastute puhul on seda süsteemi raske rakendada, ka see probleem tuleb lahendada. veel üks asi. igasugune mõttetu igasugust mõttetut halduskoormat tuleb väikekalastute puhul vältida, muidu Soome rannikule ei jäägi ühtegi väikekalapüüdjat. Hierro del Parlamento Europeo. proua Garcia Hierro Euroopa Parlamendi. suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt äh, ma äh, sooviksin teid tänada selle ürituse korraldamise eest ning öelda tere tulemast kolleegidele teistest rahvusparlamentidest ma arvan, et sellised äh, kohtumised on kasulikud kõigile ning küsimus on proua volinikule. nagu te teate, Hispaania delegatsiooni seisukoht Euroopa Parlamendis on üldjoontes positiivne selle reformi osas. meil on siiski ka teatud teatud ähm, reservatsioonid ja märkused lõpptulemuse kohta me, on teatud küsimusi, eh, mis meile muret teevad. selge on see, et me, reform on vajalik, kuid mitte ainult siin on sotsiaalne, eh, majanduslik ja keskkondlikud eesmärgid eh, samuti väga eh, olulised, need on ju samuti siduva iseloomuga selleks, et välja töötada ühtne kalanduspoliitika, kui me tõesti soovime, et see poliitika eksisteeriks. me peame pidama dialoogi eh, kalandussektoriga, peame nendega koostööd tegema, see on ilmselge, sest vastasel korral jääb eh, see reform ainult tühjaks kirjasõnaks me, kuid äh, kui me tahame, et see äh, reform läbi ei äh, kukuks, siis me peame võitlema illegaalse või mittedeklareeritud kalapüügi vastu, samuti, samuti tagasiheitmise probleemiga tegelema, tähtajad tuleb õigesti paika panna, eriti puudutab see selliseid piirkondi nagu Vahemere piirkond, me ei saa selle eh, küsimusega samamoodi tegeleda eh, nagu Norras, kus oleks eh, kakskümmend aastat, et väga vähestele liikidele kaitset laiendada. meil on no,, siin on juttu ju kvaliteedist, me räägime siin Euroopa tarbijast, kes tar-, kellest, kelle tarbitud kalast kuuskümmend viis protsenti on imporditud me peame eh, garanteerima, et väljastpoolt ostetud kala oleks sama kvaliteetne kui Euroopa kala ning eh, eh, kalandusfond, selle vahendeid on suuretud su,, suurendatud saja kolmekümne viie miljoni euroni, minu meelest ei ole piisavalt sellise ambitsiooniga reformi lõpuni viimiseks. siin on, sest tegu on praegu kriisiolukorraga, ma ei räägi siin ainult ühest sektorist. me peame tegelema ka sellise mureküsimusega, millest siin on ka räägitud, ehk siis eh, kuidas eh, rannapüüki eh, toetada, kuidas anda neile võimalusi selleks, et nende inimeste elatusvahendid kaitsta, samuti kaitsta ka merekeskkonda. me ei saa kahjuks teistele kõigile sõna anda ja nüüd proua de Blok Prantsuse Rahvusassambleest, palun pidage kinni kõneaegadest suur tänu, härra esimees, proua volinik, Britann-, Bretoonide nimel ma sooviksin öelda, et meie pole nõus teie poolt tehtud reformi ettepanekuga, vähemalt väga suures osas. see on väga liberaalse iseloomuga. üheksakümnendast aastast alates on Prantsusmaal äh, laevade arv aina vähenenud, sadamad on tühjad ja te äh, soovite veel kahe kolmandiku võrra vähendada ähm, äh, Te soovite veel vähendada öö, kala eh, arvu, et oma suurepärase MSY-ni jõuda, jõuda. meil eh, peame midagi tegema selleks, et see tegevus üldse ellu jääks, jah, ma räägin ellujäämisest, me ei tohi vähendada, eh, me ei tohi lubada seda, et kalameeste arv aina väheneb. ja lahenduseks ei ole enam turgude liberaliseerimine, praegu probleem ei äh, ole enam äh, liigsed investeeringud nagu seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendal aastal, vaid vastupidi, äh, laevad on vananenud äh, ning praegusel hetkel ei ole enam võimalik parandada töötingimusi. kui me MSY-gi vägisi läbi surume, siis me ei suuda lahendada me ei suuda lahendada kalandussektori probleeme, meil on vaja mitmekülgseid, meil on vaja mitmekülgseid lahendusi me peame, meil on vaja jagada ühiseid ressursse, me peame neid koos haldama, sellepärast et, et kaitsta nii kala, kalureid, kalu kui ka ökosüsteeme, aitäh! suur tänu teile ja järgmisena saab sõna härra Russo Itaalia saadikute kojast. Grazie, <clears throat> grazie, cara commissario. suur tänu, proua volinik kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et meil on võimalus pidada sellist arutelu täna ning samuti tahaksin tänada teid selguse ja aususe eest. Te tõite välja ka selle, milles me võime kok-, suudame kokku leppida, aga tõite välja ka delikaatsemad teemad. jah, meie reeglid peavad olema küll ühtlustatud, aga vahel tuleb meeles pidada ka meie tuhande aastat, aastast kalastuste, kalastute ajalugu. ning kõiki neid kalastuid tuleb pidada võrdselt tähtsateks, seeläbi saame me tagada ka kõige parema jätkusuutlikkuse ja keskkonnakaitse. mis puudutab üks, üks jätkusuutlikkuse vorm ei tohiks olla tähtsam kui teine. loomulikult kalastuid tuleks hallata regionaalsel tasandil euroopaliku raamistiku põhjal, aga regionaalseid omapärasid tuleks koheselt arvesse võtta. see kehtib eriti Vahemere kalastute puhul. siis on meil ka segakalastud meil on tarvis teadusuuringuid selleks, et saavutada maksimaalne jätkusuutlik saagikus. aga mitte ükski süsteem, mis nii erinevaid asju ühtselt koht-, kohtleb, ei saa tegelikult toimida. tagasiheite keelamine on küll hea huvitav innovatsioon, aga see võib kasuks tulla ainult suurtele kalastusettevõtetele. sest nemad saavad öö, pakkuda toorainet ka öö, kalajahutööstusele, aga väiksemad kalastusettevõtted sellest kasu ei saa. me peame aitama kaasa ka turustamisele, muidu võivad väikesed kala, kalastusettevõtted pankade ohvriteks langeda, ehk siis järjest rohkem panku sekkub sellesse tööstusharusse. meil on vaja jah, instrumente, mi-, mis läbi turg muutub tugevamaks, nagu näiteks märgistamine, aga need peaks kehtima igal pool. ülekantavad äh, õigused peaksid kehtima igal pool, aga me, me tahaksime kuulda teilt, proua volinik, kuidas neid võetakse arvesse ka erisusi regioon, regioonide vahel. härra Ashton ma nõustun äh, Britannia ja Soome kolleegidega, kes märkisid ära geograafilised ja regionaalsed eripärasused koha peal minu arvates peaks, peaksime me seetõttu keskenduma maksimaalsele detsentraliseerumisele ühise kalanduspoliitika reformis. nüüd, kus meil on juba kolmkümmend aastat tsentraliseeritud ühise kalanduspoliitika kogemust, siis tuleb tunnistada, et selline lähenemine on läbi kukkunud. Teid võib-olla üll-, üllatab see, aga põhimõtteliselt nõustun ma mõningate Ühendkuningriigi ähm, parlamendi arvamustega kuigi tuleb öelda, et meie äh, Šoti parlamendi õiguseksperdid on juba kahtluse alla sead-, seadnud teatud äh, nende ettepanekud. meie olukord on praegu idiootne. me soovime praegu teha midagi äh, uut, luua uut süsteemi, mis toimiks paremini kui minevikus, aga meie rumal, oma rumal leping ei luba meil seda teha me peaksime maksimaalselt äh, ära kasutama olemasolevaid aluslepinguid, aga tagama ka, et läbi kaasotsustusmenetluse suudame me paika panna uue kalanduspoliitika, mis tegelikult ka toimiks ning mis aitaks kaasa ka äh, tõhusale kalastute säilitamisele. mina kui kala, suure mereriigi esindaja toetan sellist lähenemist suur tänu, ma sooviksin tänada äh, voliniku tehtud töö eest, kuid peaksime siiski ütlema, et meie ootasime pisut sotsiaalsemat lähenemist äh, ÜKP-le, sest äh, meie riigis on see sektor väga suur. Te juba mainisite meie kõhklusi oma sõnavõtus. meil on kõhklusi kõigis kolmes punktis, mida te mainisite, kõigepealt selle poliitika efektiivsuse koha pealt ning samuti ka jää, maksimaalne jätkusuutlik, jätkusuutlik saagikus ja ärgem unustagem, et meil on väga palju kalapaate, meil on väga palju saari, kui äh, üks väike laev äh, püüab vähe, vaid paar kilo kala, siis äh, samas püüdmiskulud lähevad tohutu kõrgeks. me peame mõtlema, kuidas see kõik kohanendub riigist riigi ning kuidas see regionaalpoliitikaga kattub. see poliitika tundub meil olevat korrektne, kuid Eh, see, eh, me peame mõtlema ka selle peale, kuidas eh, see kõik oleks efektiivne. Mm, põhimõtteliselt oleme sellega nõus, kuid me jääme siiski oma kõhkluste juurde. proua volinik, te tõstatasite küsimused hästi ja ma arvan, et meie arvamused siin längevad üldjoontes kokku äh, et saaks aru, et tegu on problemaatilise küsimusega. mis puudutab nüüd kalakasvatust, siis äh, tuleb äh, seda eriti arvesse, seda ei võta äh, uues määrustikus ja härra Ferreira Euroopa Parlamendist. Äh, suur tänu, härra, proua volinik me oleme samuti väga kriitilised äh, selle ette pandud reformi laiahaardulisuse suhtes, te, proua volinik, olete meie kriitikaga ilmselt ka kursis, põhimõtteliselt näeme me kahte suurte vi-, suurt viga. kõigepealt äh, esimene viga on arvata, et kalatööstuse puhul on kõige olulisemaks kalavarude äh, säästmine. loomulikult see on üks eesmärkidest, aga arvestada tuleb ka majanduslike ja sotsiaalsete mm, mõjudega. ja teine viga on tuua sisse need äh, kohustuslikus korras äh, Ehm, individuaalselt ülekantavad püügiõigused, te ütlesite, et teid süüdistatakse liberaalsuses selles küsimuses ja te ütlete, et te ei ole liberaal, aga kui te tõesti liberaal ei ole, siis te varjate seda väga hästi, et te seda ei ole. sest tegelikult on kogu see reform läbi imbunud eh, liberalistlikust eh, maailmavaatest ja kui me tahame tegelikult selle reformi kohandada nende vajadustega, millega me oleme silmitsi, siis nii nõukogu kui ka parlament peaks äh, neid muutusi äh, väga jõuliselt muutma. ja siis oli mul ka konkreetseid küsimusi. Te ütlesite, proua volinik, et kaheksakümmend protsenti laevastikust jääks välja ülekantavate püügiõiguste puhul. kas me räägime siin äh, lossitud kalakogusest või, või, või millest? ja teine küsimus kas komisjon on valmis üle vaatama oma väga kitsa definitsiooni väikese mauga kalatööstuste kohta? sellepärast, et see on tõesti väga kitsarinnaline. ja teiseks, kas kavatsete arvesse võtta ka selliseid küsimusi nagu, et kui kaua laevad merel on, kui lähedal rannikul nad kala püüdavad, püüavad, kas need püügivahendid on selektiivsed, kuidas nende poolt lossitud kala tarbitakse värskelt või ei, kas te selliste majanduslike kaalutlustega olete ka arvesse, arvestanud? ja veel üks küsimus, proua volinik. ja see on ka minu viimane küsimus, härra esimees. komisjon on välja pakkunud ka karistavaid meetmeid nende liikmesriikide jaoks, kes andmeid ei edasta kalatööstuse kohta, nii nagu reeglid ette näevad. kas komisjon on valmis äh, äh, komisjonilt taotlema andmete kogumiseks ka siis lisaraha, sellepärast et Lissaboni lepingu kohaselt ei ole äh, Euroopa Komisjonil ainupädevust ja õigust peale suruda rahalisi kohustusi liikmesriikidele meil on äh, kaheksa küsimust veel, me ei jõua neid kõiki esitada, kui need kestavad kaks minutit. nii et äh, üks küsimus veel ja ülejäänud äh, küsimused esitatakse järgmistele kõnedele, kes on siis erinevate paneelide raportöörid. härra Tšortšikovski, kes on Poola senatist. Dziękuję panie przewodniczący. Mm, jeśli chodzi o działania, które e, suur tänu, härra esimees. mis puudutab nüüd seda, mida Poola valitsus teeb, siis üldiselt ta toetab reformi samas, teatud aspektide puhus, puhul on meil omad reservatsioonid. mina räägin siin Poola kalurite org-, organisatsiooni nimel, kes on teatud aspektide üle päris mures, nagu näiteks tagasiheitekeld meie arvates tuleks see kehtestada, aga probleem on siin loomulikult selles, kuidas see juurutatakse. me peame ka toetama tra-, traditsioonilisi kalastuid, väikekalurid ei saa ju kaduda, sest nemad on selle sektori sool. me peame neid toetama mis puudutab ülekantavaid püügiõigusi, siis ka sellega käivad kaasas teatud ohud, niisiis, need ei tohiks olla kohustuslikud. nüüd meie konkurentsivõime väljaspool Euroopa Liitu, me kogu aeg kehtestame uusi reegleid ja määrusi ning oma konkurentsivõimet ei võta üldse arvesse, seetõttu kaotame me rahvusvahelisel areenil. me peaksime kuulama oma kalureid. proua volinik küll külastas Poolat ja rääkis meie kaluritega ja loodetavasti võtab ta arvesse ka meiepoolseid märkusi. siis märgistamise küsimus. tarbijaid huvitab vägagi hea märgistus, suur tänu. suur tänu kahjuks ei ole, äh, me ei saa rohkem äh, lubada esitada küsimusi volinikule, sest muidu tal lihtsalt ei ole aega äh, vastata, nii et proua volinik, palun, teil on nüüd sõna. suur tänu, te juhite tõesti väga tõhusalt seda arutelu, ma üritan teha lühidalt, sest meil ei ole eriti palju aega. ja pärast saavad sõna veel ka ju raportöörid. niisiis, paar selgitust. kõigepealt tahaksin ma tervitada kõik seda, seda, mida ähm, sõnavõtjad ütlesid, sõnavõtud olid sisukad ning tundub tõesti, et liikmesriikide parlamendid on suhtunud tõsiselt sellesse ettepanekusse, on selle ka läbi lugenud. nüüd saame me selle üle tõesti tõhusalt läbi rääkida. kõigepealt selgituseks. me peame töötama Lissaboni lepingu põhjal. minu asi siin ei ole rääkida sellest lollist lepinguid, lepingust ja sellest, kuidas seda muuta saaks Euroopa Parlament, liikmesriikide parlament, nende saadikutel on õigus oma arvamusele, aga ma õhutaksin teid keskenduma reformile endale. reform viiakse läbi siis aluslepingu põhjal, ma tervitan teie äh, sõnavõtte ka negatiivseid, aga äh, minu asi ei ole rääkida siin aluslepingust ja selle reformist. komisjon on aluslepingu valvur reformiga soovime me tagada ka teatud paindlikkust liikmesriikidele, et nad saaksid tõesti hallata neid väga erinevaid olukordi, kus nad on. ma mõistan teie sõnavõtte, olukord on tõesti Soomest Bulgaariani väga erinev, Poolast Itaalia ja Ühendkuningriigini samuti. ma mõistan seda ning seda me soovime silmas pidada ka oma üldistamise ettepanekuga. me üritame kasutada võimalikult palju aluslepingut ära, et liikmesriikidele jääks ka mingisugune otsustusõigus. siin räägiti ka tehnilistest meedetest. kui see ettepanek vastu võetakse, siis saab tehnilisi meetmeid juurutada regionaalsel tasandil. see on suur muutus. ma tean, et paljud teist soovivad ena-, enamat te soovite ambitsioonikamat ettepanekut, aga ärge palun alahinnake seda, mida praeguse süsteemi põhjal juba tehakse. kõik sätted, millega viita-, viidatakse Läänemere ähm, tehnilistele meetmetele, siis need rakendatakse ellu alles siis, kui kõik liikmesriigid on sellega nõus, aga mis siis, kui nad ei ole kõik nõus? Läänemere piirkonnas toimib küll koostöö juba praegu väga hästi ning ma arvan, et me võiksime selles plaanis ka edasi liikuda. liikmesriigid nagu Saksamaa ja Poola, nagu Soome, saavad omavahel äh, neid asju arutada ja kokku leppida. kas me saaksime kaugemale minna? jah, ma sooviksin kaugemale minna, kui alusleping seda võimaldab. see on selge minuni on jõudnud juba brittide ettepanekud, nagu Lordide Koja esindaja juba mainis. me anname ka sellele oma hinnangu ning kui võimalik, siis sooviksin ma nõustuda nende ettepanekutega, see puudutab kõiki, kõikide teiste ettepanekuid samuti. nõustun nendega, kui nad on vastavuses aluslepinguga. ehk siis me soovime rohkem võimu anda regionaalsetele nõu, nõustamisüksustele, loodetavasti parlament tervitab seda ettepanekut, loodetavasti luuakse võimalikult kiiresti, kui vähegi võimalik, ka Musta mere regionaalnõustamisnõukogu. nii palju siis regionaliseerimisest. järgmine väga vastuoluline teema, ülepüük. kas see on olemas või mitte, Prantsusmaa esindaja küsis selle kohta. kui vaadata nüüd Britanniat, ja sealset rannikupüüki, siis ülepüüki ei ole. ma olen seal kohapeal käinud ning jah, püügi al aluseid liiga palju ei ole, aga me ei räägi siin ju ainult rannikupüügist. meil on tohutu suur hulk Prantsuse aluseid, mis kuuluvad ka suurtele, tohutu suurtele ettevõtetele, me ei räägi siin väikestest kalu, üksikkaluritest vaid me räägime suurettevõtetest ka, kes maksavad, kellele maksavad maksumaksjaid miljoneid dol-, dollareid. niisiis, me ei räägi ainult väikekalu, kaluritest. kui me jätaksime kontsessioonide süsteemist välja väikekalurit, siis kaheksakümmend protsenti alustest jääks välja aga kuuskümmend protsenti saagist jääks sisse sest, sest kuuskümmend protsenti saagist püütakse kahekümne protsendi laevade poolt, selline on olukord. seega kas liberaalne või mitte, olukord on lihtsalt selline. ja ma ei mõista, kuidas sotsialistid või kommunistid või liberaalid või jumal teab kes ei mõista et, et kakskümmend protsenti meie alustest püüavad kuuskümmend protsenti saagist ka nende jaoks peab meil olema paigas poliitika. seetõttu ma üritangi kuidagi eraldi teistmoodi kohelda väikekaluni, kalureid ning me peame omavahel arutama, milline on nende jaoks kõige õigem lähenemine, aga neid ei saa kohelda võrdselt suurettevõtetega. siin räägitakse ka sellest, kuidas määratleda väikeettevõtjat. meie määratlus on üsna kitsas, see puudu-, see on seotud püügivarustuse ning aluse pikkusega. kak-, ehk siis alus võib olla kuni kaksteist meetrit pikk ning varustus peab olema selektiivne, keskkonnasõbralik uute mõistete puhul tuleb tunnistada, et sellega ma, sellega me edasi liikuda ei saa, selgitan. meil on tarvis mõisteid, mis on väga selged ning kontrollitavad. siin on tehtud näiteks ettepanekuid, et tuleks määratleda ka see piirkond, kus kalastatakse või eh, kui kaugel peaks see olema rannikust, aga kuidas me seda kontrollida saame? ju ka praegu on tagasiheitega palju probleeme ning kontrolliga, seega me ei saa lisada veel uusi parameetreid. veel üks probleem. väikealuseid hakatakse kohtlema eraldi, neid hakatakse ka eraldi rahastama. erikohtlemine langeb osaks kaheksakümnele protsendile meie alustest. kui me laiendame seda määratlust, siis kaasame üheksakümmend protsenti oma alustest. see tähendab, et meil tegelikult mingisugust poliitikat ei olegi. üheksakümmend protsenti alustest, see ei tähenda ju enam midagi. seetõttu üritan ma teid veenda, et me peaksime nende mõistete juurde siin jääma. mis puut-, muu, mis toimub siis nende väikealustega? on tehtud ettepanek säästada mingisuguseid rahasid, eriti väikealuste jaoks. ma tervitan regioonide komitee sellealaseid eh, vabandust, mm. Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komisjoni selliseid ettepanekuid, aga me peame neid küsimusi arutama ka liikmesriikidega, sest kui päris aus olla, siis paljud liikmesriigid ei ole selle mõttega nõus, et tagada väikealustele erikohtlemine. see on tõde niisiis, meil on tarvis läbirääkimisteks manööverdamisruumi. ma räägin teies väga avatult. olukord on selline, et teie ju otsustate, mina lõppude lõpuks teen ettepaneku, aga teie otsustate. Teie otsustate oma kalanduskomisjonis ja lõpuks täiskogus. niisiis, kui on olemas mingi parem lahendus, leidkem see, aga praegusel hetkel on meil väikealused, mis on äh, jäetud välja reformist, neid koheldakse eraldi, neid rahastatakse paremini ja me räägime siin ju kaheksakümnest protsendist omaalustest. ülekantavad püügiõigused nüüd. meil ei ole kavas öö, pankade sekkumist korraldada siia, me räägime siin aluste omanikest ja neile antud kontsessioonidest räägime siin valitsusest ja sellest, et äh, kalastud kuuluvad rahvale ning teatud aluste omanikud saavad teatud aja jooksul püügiõiguse. sellest me räägime siin. nüüd me peame otsustama, kas me soovime, et liikmesriigid rakendavad seda ellu nii, nagu nad ise tahavad või soovime me mingisuguseid kontrollimeetmeid ka ka selle üle peaksime me teiega rääkima ning ma ootan ka teie muudatusettepanekuid. aga me ei räägi siin päris kindlasti mitte pankadest. päris kindlasti mitte. me räägime siin aluste, aluste omanikest ning õigusest kaubelda väga rangetel tingimustel. selline on meie ettepanek, aga loomulikult peame ära ootama, mida otsustavad parlament ja nõukogu nüüd halduskoorem, bürokraatia, nõustun kõikide nende ettepanekutega, mis on seotud bürokraatia vähendamisega. kui teil on mingisuguseid ettepanekuid, tulge, esitage nad mulle ning ma olen nad valmis ka vastu võtma. tagasiheitmine. ma mõistan, et meil on tarvis selleks aega, realistlikke ettepanekuid, ma ootan teie ettepanekuid, loodetavasti leiame me mingisuguse ühisosa siin meil on vaja leida mingisugune viis, kuidas tagasiheitme, heitmise äh, küsimus, keeld äh, rakendada ka Vahemerel segakalastute jaoks. mis Vahemerel juhtub? mis seal toimub? ega seal väga palju tagasi ei heideta. sest peaaegu kõik kalastud Vahemerel on segakalastud, kui välja arvata võib-olla tuunikala ja mõõkkala niisiis, tagasiheitmist ei ole. suurem osa tagasiheitmisest toimub äh, põhjapoolsematel meredel. mina olen pärit Vahemereäärsest riigist. seega me, ma saan selgelt öelda, meie sööme noorkalu. meil on oma turg noorkalade jaoks. me sööme beebikalasid. me ei luba kaladel kasvada suuremaks. me soovimegi püüda lapskalu ja seetõttu on Vahemeremaad nii vastu tagasiheitmise keelule, sest on olemas turg beebikalmaaridele ja muudele beebikaladele. kriisi ajal, kui kalavarud on halvas olukorras, peame me võimaldama kalavarudel taastuda. Neil on selleks õigus. seega palun mõista seda, selles see probleem seisnebki me peame siin koostööd tegema, me peame leidma realistlikud lahendused, aga me peame koostööd tegema selleks, et lapskalade, kalamaimude äh, turg sulgeda ma olen rääkinud äh, Itaalia ministriga, loodetavasti tulevad minuga rääkima ka Prantsusmaa ja Hispaania nii, äh, ministrid. igatahes peame me lõpetama selle korra, kus süüakse noorkalu. viimane asi ju rahastamine. uue instrumendi juures, rahastamise juures üritame me raha paremini jagada et tulemused oleks sellega kaasnedes paremad. me hakkame eraldama raha aluste moderniseerimiseks, aga mitte selleks, et äh, aluseid oleks liiga palju, ehk siis me ei anna raha võimsamate mootorite jaoks, vaid selektiivsemate püügivahendite jaoks, turvameetmete parandamise jaoks kaluritele ma mõistan, et meil on ka turvameetmete alases õiguses lünki. meil on vaja paremat koolitust, paremat professionaalset ja kutseharidust. selleks peame me raha eraldama, mitte selleks, et ehitada järjest suuremaid aluseid. nagu me minevikus seda tegime. sest me ei saa seda teha. nii lihtne see ongi, maksumaksjate raha on väga väärtuslik ning isegi kui me järjest rohkem raha anname, siis ülesuutlikkust me ei vähenda, me oleme miljardeid kümne aasta jooksul eraldanud, aga püügisuutlikkus on ikkagi sama, võib-olla isegi suurem. me peame leidma uusi viise. ja me peame aitama oma kaluritel hakkama saada üleminekuperioodiga, perioodiga. tõsi ei ole see, et me ei hooli oma kaluritest, võib-olla ma ei ole kõige parem suhtleja, ei ole suutnud oma mõtteid edastada kõige paremini, aga äh, informatsioon märgistamise, turustamise kohta, tootjaorganisatsioonide parema rahastamise kohta. kogu see info ja enamgi veel on meie õigustikus olemas, võib-olla ma tõesti ei suuda seda kõige paremini edastada, aga ma toon paar näidet käesoleval aastal anname me oma tööstusele sada kolmkümmend viis miljonit eurot rohkem, sest me oleme teatud kalavarude puhul jõudnud maksimaalse jätkusuutliku saagikuseni. see läheb Vahemere kaluritele, Prantsusmaa ja Läänemere kaluritele, kes püüavad anšoovisid või turska. kuidas see juhtus, see ei juhtunud mitte sellepärast, et komisjon oli hea või halb või lahke või kitsi see juhtus sellepärast, et olukord on paranenud. seega töötagem koos selle lisaraha nimel. mõelge, kui palju miljoneid ja uusi töökohti saame me luua, kui me haldame süsteemi hästi. niisiis, meil on tarvis head koostööd selleks, et aidata oma kalureid. mina olen pärit riigist, ma eeldan, et te teate, kus on kriisi ajal palju probleeme ma tean, kui halb on olukord. ma ei ole naiivitar. Kreeka on tsükloni keskmes. me mõistame neid probleeme, aga ainuke viis probleemile lahendada ja äh, ületada see olukord, mis ei ole positiivne ka meie kalurite jaoks selleks on vaja meil reformi. niisiis, ma tervitan teie sõnavõtte, vabandust, härra esimees, et ma rääkisin nii kaua, loodetavasti tulete te, äh, esitate te mulle ka kirjalikud ettepanekud selle reformi kohta ning meie teiste ideede kohta võimalik, härra esimees, et meil on loodetavasti võimalus ka edaspidigi teiega neid küsimusi arutada, loodetavasti kutsute te mind siia ka ennem lõppfaasi rääkima liikmesriikide parlamentide esindajatega. suur tänu! suur tänu, volinik, teie sõnavõtu eest ning eh, kindlasti jätkame oma koostööd. ja jätkame kohe oma tööd, nagu te teate eh, väga hästi, siin ei ole kunagi piisavalt aega ning alustame esimese paneeliga eh, ning on sõna proua Ulrike Roodustile, kes räägib siis äh, kalanduspoliitika äh, põhimuudatustest ning umbes kakskümmend küsimust on võimalik esitada proua Roodustile ja ja tundub, et esimehe eesmär-, esimene eesmärk on pidevalt aega kokku hoida, et äh, võimalikult paljud saaks sõna. proua Roodus, teil on sõna suur tänu, härra esimees. daamid ja härrad, mul on äh, väga hea meel osaleda mm, siin tänasel kohtumisel, kus koos on nii palju eksperte kalanduspoliitika osas ja rääkida ÜKP-st seni otsustas täidesaatev võim kalanduspoliitika üle. Euroopa Komisjon ja siseriiklikud valitsused kujundasid selle poliitika, kuid kellelegi ei tule sugugi üllatuseks see, et ähm, selle poliitika tulemused ei ole olnud väga head, selleks on mitmeid põhjuseid. üks põhjus võib äh, peituda selles, et valitsused ja riigiametnikud, kes kogu selle poliitika taga on olnud, ei ole huvitatud olnud muutustest ja valitsused ei mõtle teinekord äh, Euroopa üleselt. aga hea poliitika on võimalik ainult siis, kui me võtame kogu pildi arvesse, me teame, et kalad riigipiire ei tunne. ja seega ongi meil välja töötatud ühtne kalanduspoliitika. meie kalanduskomisjonis oleme valmis selleks reformis, reformiks ka väga julgeteks reformideks Euroopa Parlamendi kaasat-, kaasamine on praegu ainus võimalus jõuda ambitsioonika ja hea reformini, aga üksinda meil see ei õnnestu, meil on vaja teie toetust, teie toetust äh, kõikidest parlamentidest, ka Euroopa Parlamendist, me peame kõik tegema tööd üheskoos ja tagama selle, et äh, valitsused liikmesriikides ei ajaks taga ainult oma siseriiklikke huve, vaid äh, võitleksid selle eest, et kogu Euroopas kehtiks äh, hea kalanduspoliitika ja räägiksin natukene sellest seadusandlikust protsessist. mai alguses esitan ma oma raporti projekti parlamendile. komisjoni ettepanekusse tehtavad muudatused ongi siis just nimelt selles dokumendis kirjas, siis esitavad minu dokumendile omakorda muudatusettepanekud minu kolleegid ja mina raportöörina üritan jõuda hea lahenduseni ja juulis kalanduskomisjon siis hääletab selle raporti osas. ma olen äh, aga kõigepealt äh, toonud välja oma põhilised seisukohad töödokumendis, tegemist on esialgse kokkuvõttega, mis peaks olema arutelude aluseks, see ei ole mitte midagi enamat ega ka mitte vähemat. ma olen valmis igasuguseks kriitikaks ja seisukohtadeks, sest et ainult siis on võimalik äh, jõuda lõpuks hea dokumendini. räägiksin natukene sellest, mis selles töödokumendis on sees kõigepealt ma olen teinud kolmkümmend viis väga konkreetset ettepanekut, need on nummer, nummerdatud ja rasvases kirjas kõigepealt äh, maksimum jätkusuutliku saagikuse MSY puhul. ilma ambitsioonide seadmiseta ei saada meid edu ja me peaksime ütlema, et äh, kõikide kalaliikide äh, biomass peaks kasvama kuni jätkusuutliku saagikuseni aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks siis kõik kalaliigid olema taastatud sellisele tasandile, nagu see on bioloogiliselt võimalik, on kalaliike, mille puhul see ei ole enam bioloogiliselt võimalik. ja me ei peaks olema eesmärke seades liiga innukad ja, ja ebarealistlikud. meie ettepanekud peavad olema nii konkreetsed ja siduvad kui võimalik. ja seega pakun mina välja et me vahend-, vähendaksime maksimum jätkusuutliku saagikuks, saagikust aastast kaks tuhat viiskümmend, see peaks olema öö, ähm, põhimääruses kirjas. niisiis, et kaks tuhat viiskümmend kõikide liikide puhul. see on täiesti mõistlik öö, äh, lähenemine, sellepärast et mida kiiresti varud taastuvad, äh, seda rohkem on meil välja püüda osade liikide puhul tuleb kindlasti üleminekuperioode vähendada, üleminekuperioodil püüki vähendada vähe, kuid on liike, kus seda tuleb teha trassiliselt. me peame ära kuulama ka rannakalurite seisukohad, keda sellised muud, muudatused ju muidugi otseselt mõjutavad. mitte ükski ettevõte ei saa te, teenida tulu ainult üleminekuperioodi tõttu nüüd ähm, äh, ülevõimsus, me teame, et järjest rohkem ja rohkem püütakse välja ja lositakse. Äh, meie kvootide süsteem tuleb üle vaadata selleks, et kalasektorit oleks võimalik juhtida. andmete selektiivsust võiks ka oluliselt parandada, aga tagasiheite keeld ei tohiks kaasa tuua tahtmatuid tagajärgi ja sellepärast ma teeksin ettepaneku, et äh, see toodaks sisse äh, kalatööstusse, mitte rannikualade kaupa. ja siis oleks võimalik reegleid järgida nii nagu võimalik ja vajalik. nüüd need, keda puudutab äh, tagasiheite keeld. kui nende meelest äh, on äh, see vastutöötav, siis äh, võib ette näha ka erandeid. erandid peavad olema võimalik. ja veel, see tagasiheite keeld peaks kehtima igal pool. nüüd konkreetsed liigid konkreetsetes kalastuspiirkondades, need võivad minna erandi alla, aga mitte vastupidi. ja oma töödokumendis olen ma välja toonud mõningaid etteid selle kohta, kuidas kvoote liikmesriikide vahel jagatakse see ettepanek peaks äh, toim-, see ettepanek peaks olema läbirääkimiste aluseks ning meie koos nõukoguga peame üritama jõuda mõistliku süsteemini. ja nüüd kõige suurem probleem, ülekantavad püügiõigused. siin tuleb leida üks mõistlik lahend-. on väga suuri eeliseid individuaalsetel ülekantavatel püügiõigustel, vabandust, intellektuaalsetel püügiõigustel, aga mitte ma ei räägi siin ülekantavatest püügiõigustest, sellepärast et need kvoodid, mille on seadnud liikmesriigid, on hallatavad siis, kui nad on individuaalsed ja mitte ei ole üleriiklik kvoot. see tähendab seda, et ilmselt tuleb mingil hetkel mingid äh, kalatööstused kinni panna kõikidele kaluritele ja see ei ole õige lahendus. ja siis äh, kurikuulus võidujooks äh, kalade järele, kui me äh, kalatööstused kinni paneme, siis inimesed üritavad välja püüda nii palju kui võimalik, isegi väga halbades tingimustes minnakse merele. aga kui me räägime teis-, sellest teistsugusest süsteemist, siis saavad, kui kvoodid on antud vabaks, saavad püüdjad ise otsustada, mis nad nende kvootidega teevad mis puudutab läbipaistvust, siis selles osas ma arvan, et see on, seda on võimalik siduda ainult siis, kui see on seotud ülevõimsusega ja kui liikmesriigid ei tee mitte midagi, et sellest ülevõimsusest lahti saada. kõigepealt me peame uue suutlikkuse definitsiooni, võimsuse eh, definitsiooni välja töötama. praegu sõltub see siis mootori pikkusest ja mootori suurusest, aga tegelikult peaks see sõltuma ka konkreetsetest püügivahenditest, mida kasutatakse. ja teiseks me peaksime hinnangu andma oma kalatööstustele, kus püügivõimsus on massiivselt suur, peab olema, peab neid toetama sellele, et seda püügi võimekust vähendada ja loomulikult üks lahendus oleks siis tuua sisse ülekantavad püügiõigused. sest kui liikmesriik näitab seda, et äh, püügimahu, püügivõimsuse vähenemine on võimalik ka ilma ülekantavate püügiõigusteta, siis võib-olla jah, äh, oleks võimalik paremini välja tuua ja nüüd veel regionaliseerumine. siin on põhiküsimuseks mitmeaastased kavad. selleks, et saavutada ÜKP eesmärgid, peab paremini olema, peavad paremini olema kaasatud need, kes langetavad poliitilisi otsuseid ja keda need otsused otseselt mõjutavad. ja seega ma teeksin ettepaneku, et kõik huvigrupid peaksid olema kaasatud komisjoni ettepaneku kaasamisse mitmeaastase plaani jaoks peaks suuremat rolli mängima ka varem ekspertkomisjonis olnud, aga seda tingimusel, et nende esindatus oleks natukene esinduslikum selleks, et tarbijad, keskkonnaorganisatsioonid ja tootjad oleks kõik kaasatud ja seal esindatud. ja see tähendab seda, et RAK-süsteemis tuleb äh, muutusi sisse tuua. liikmesriigid, kes on võtnud vastu siseriiklikke meetmeid, äh, neil lasub kohustus koostööd teha teiste riikidega. ja võib-olla võiks seda koordineerida äh, komisjon. meie komisjon pöördub üsna pea õigusteenistuse poole selleks, et kaaluda võimalusi, et kas on võimalik minna regionaliseeritud äh, süsteemile üle. sest mina olen veendunud tegelikult, et me peame jätma väga, nii palju põhjuseid kui võimalik nendele inimestele, kes rannikualadel elavad ja kõike ei saa siit dikteerida Brüsselist töödokumendis on eraldi peatükk ka Musta mere ja Vahemere kohta, sest et äh, olukord äh, selles piirkonnas on täna hoopis teistsugune kui Lääne-Euroopas, enamus kaladest püütakse siin välja rannikuvetest ja äh, riigi, riikide kalalaevastikud põrkuvad väga vähestes kohtades tegelikult ja tegelikult kalalaevastik on äh, hoopis rohkem killustunud ja, ja palju väiksem kui näiteks Läänemerel. ja seega me peame kindlasti reformi selles valdkonnas parandama, me peaksime tooma sisse konkreetsed meetmed ähm, Vahemere piirkonna jaoks, näiteks võib seada kohustuseks et vesiviljelus oleks säästev ja, ja elujõuline. Ehm, ma olen nõus kõikide nende rahvusparlamentide esindajatega, kes ütlevad, peaksime keskenduma just nimelt väikekaluritele, aga see tähendab seda, et me peame välja töötama uue definitsiooni, mida tähendab tegelikult see mm, väikesemahuline justkui kalakunst punktis kakskümmend kaks me just äh, räägimegi sellest et mida võiks, et millised peaksid olema ti-, ähm, kriteeriumid lisaks veel äh, kala töötuse defineerimisel kui mootori pikkus ja, ja laeva võimsus ja kõik need äh, kriteeriumid peaksid olema ühtsed liikmesriikide jaoks, ma ootan suure ena-, huviga teie seisukohti ka kirjalikult, aga muidugi ootan huviga järgnevaid kohtumisi, mõningatega teist ma olen juba oma kontoris kohtunud, aga suur tänu, et leidsid võimalust siia tulla. suur tänu ja alustagem kohe küsimustega rõhuda ütles veel kord, et äh, palun pidage kinni oma kõneajast, ma olen väga range, sest muidu me ei, ei jõua kuhugi. kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Larsson Rootsi parlamendist. suur tänu. ma sooviksin kõigepealt öelda, et me võime toetama volinikku ja tema ettepanekut, selge on see, et kalanduspoliitika ajalugu pole kuigi särav <laughs> probleem on selles, et me ei saa toetuda kolmele sambale, minu meelest äh, me peaksime äh, keskenduma äh, keskkonnaküsimustele, see peab olema eelis olukorras, ei tohi alahinnata sotsiaalset ja majanduslikku. küsimus on selles, et kui kala enam meres ei ole, siis ei saa me enam majandus- ja sotsiaalküsimusi lihtsalt arvesse võtta minu meelest on väga tähtis, et me suudaksime kokkuleppele jõuda enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, kui meil on aga jätkusuutlikud kalavarud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis see on väga tähtis, bioloogiliselt peaks see võimalik olema, kuid äh, ma olen volinikuga nõus, et äh, me ei tohi jääda liiga üldsõnaliseks äh, Eh, see küsimus peaks väljuma puhtalt riiklikult eh, tasandilt, nagu seda raportöör ka ütles, tema ettekanne on suurepärane, nimelt tagasiheite keeld, me oleme kõik selle poolt, kuid eh, see ei tohiks tähendada, et, et kalapüük tähendab äh, lihtsalt äh, äh,, tähendab lihtsalt äh, äh, äh kõrvalise äh, tähend-, tähtsusega kalapükk ja nüüd Austria parlamendi liige. suur tänu, härra esimees. proua Roodust, ma sooviksin teid tänada selle dokumendi koostamise eest meie riigis on äh, Äh, vesiviljelus väga oluline, meil on ka suur äh, kalaturg, meil on samas biomassi osas äh, väga sarnased huvid teistega, see puudutab eriti kala, see puudutab ka loomulikult kalavarusid. loodetavasti meie eesmärgid on saavutatavad, igatahes me kavatseme nende poole püüelda. ja ma leian, et oleks mõistlik et äh, biolo-, et see väljend, et bioloogiliselt võimalik, ei tähenda meie eesmärkide õõnestamist, meil on vaja erinevaid halduskavu erinevate liikide jaoks, kuid põhieesmärgid peavad, jäävad saadavaks, seda ma soovisin teilt paluda. lisaks sellele me oleme selle poolt, et, et, et ähm, ülepüük väheneks ettepanekus kaheksateist eh, peaks olema sellekohane märkus, et eh, et ehm, kalapüügilaevad saaks eh, kohaneda. meil peaksid olema selged eesmärgid ja selged kuupäevad, et oleks võimalik eesmärke saavutada. mis puudutab aga väikepüüdjaid ja siis ma sooviksin seda ettepanekut toetada, sest nemad, nende need väiketootjad, väikepüüdjad ehm, annavad meile väga kvaliteetset äh, kala, meie Austrias oleme samuti tarbijad, me sooviksime, et tele, tuleviku, ka tulevikus oleks Euroopas võimalik kala süüa. ning äh, lõpetuseks sooviksin rõhutada, et meil on vaja äh, meil on vaja läbipaistvaid ähm, tulemuslikke äh, meetmeid, me toetame seda, see on oluline ka kalapoliitika jaoks ähm, Euroopas ja nüüd saab sõna Milano Euroopa Parlamendi. kaks äh, minutit ja kaks äh, mõtet. kõigepealt see, et äh, minu meelest üks asi on puudu selles reformis, et me räägime merest me räägime kala, kaluritest, kaladest, vahenditest, kuid me, me ei räägi merest. me peaksime keskenduma merele garanteerima, et äh, meri äh, toodaks rohkem. see on äh, ökosüsteemne lähenemine. see ei võta arvesse ainult MSI-d. minu meelest on meil vaja garanteerida kõik tingimused selleks, et meri toodaks rohkem, näiteks on võimalik näiteks äh, kalapüügikeel, et see võib laieneda äh, kalapüügikeelu ajast ka, ka piirkondlikuks keeluks, näiteks ähm, näiteks kudemiskohad ähm, äh, võiks kaitse alla võtta, võib-olla see meie kopernikuslik maailma nägemine ähm, hakkab, äh, hakkab muutuma ning veel üks punkt, mida ma sooviksin mainida. nimelt miski, mida ei ole suudetud tõestada nimelt, et, et ülekantav kvoodirežiim vähend-, režiim vähendaks püügimahtu. tegu on katsega, kuid eh, see on siiani kasut-, kaasa toonud dramaatilisi tagajärgi see on veelgi kontsentreerinud äh, püügimahtu ning vaadatakse ajaloost, kultuurist mööda, sotsiaalsetest äh, tagajärgedest mööda, nii et äh, täna keegi pole seda veel öelnud, keegi pole mõelnud kuidas see peaks positiivselt mõjuma kalapüügile ja nüüd Hispaania parlamendi esindaja proua Roodus, kolm küsimust selle kohta, mida te eh, meile eh, esitasite. Eh, nimelt jätkusuutlikum see küsimus, ma rõhutaksin seda, mida teised sõnavõtjad on juba öelnud, meile tundub, et et maksimaalne jätkusuutlik saagikus, seda ei ole võimalik kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saavutada ilma et ei võetaks, ei tooks ohvriks sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi, rannikualadel kogu Euroopas, nii et minu meelest eh, tähtaeg ei tohiks olla eh, hiljemalt varem, kõige varem kahe tuhande kahekümnes aasta. meie eh, parlamendi fraktsioonile tundub väga hämmastav kogu see määruse projekt, sest mitte üheski artiklis ei mainita võimalust hallata püügimahtu, kui me soovime saavutada eesmärke lühi Eh, võimalikult kiiresti, siis eh, see ei lähe eh, kokku ülekantavate püügiõigustega, see on võimalik saavutada pikas perspektiivis, kuid mitte kohe ning sellega seoses me leiame, et ehm, püügimahud tuleks kindlasti sisse panna ning minu esimene küsimus oleks, kas te arvate, et püügimahtude küsimus tuleks konsolideerimismeetmetesse lisada, nagu seda näeb ette artikkel seitse selles määruse ettepanekud ning mis äh, puudutab tagasiheiteid, siis ma ei lisa midagi juurde. Äh, mul on väga hea meel, et see on järk-järguline rakendumine ning lõpetuseks, äh, mis puudutab ülekantavaid püügiõigusi, siis me ei toeta komisjoni ettepanekut, mis puudutab siis vähendada seda liikmesriikide vahel, meie meelest peaksime Eh, eh, see kõik järgima ühtse turu õigusi, me ei saa eh, kalandussektorit edasi diskri-, diskrimineerida kogu Euroopa Liidus, peab olema võimalus, ei tohi katkestada, ära kaotada võimalust tegutseda lihtsalt päritoluriigi pärast. järgmisena Prantsuse parlamendi esindaja. Euh, suur tänu, härra esimees me oleme kõik ilmselt nõus äh, selle MS-igrakiga, kuid tuleb siiski arvestada ka sotsiaalseid ja majanduslikke küsimusi. me tahaksime ju ometigi, et äh, see MS-igrak meede oleks äh, tasakaalus ja kui me tahame, et ÜKP oleks ka paremini tasakaalus, me peame kuulama ära teadusmaailma seisukohad. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Eh, üks eurosaadik just eh, selle probleemi ökosüsteemsemast eh, lähenemisest. me peaksime jõudma uue mudelini, kus jagatakse ekspertiisi, kus koonduvad teadusringkondade esindajad ja tööstuses osalejad, väga paljud Euroopa institutsioonid on kohalikul tasandil ja regionaalsel tasandil juba palju andmeid kogunud, oleks väga kasulik seega, kui ka Euroopa Komisjon äh, Äh, toetaks sellist jaga-, ekspertiisi jagamist, äh, toetades andmete kogumist, äh, teeks seda regulaarselt ja loomulikult kaasaks siis ka teadlasi. loomulikult tuleb paremini ära kasutada teadusuuringute tulemusi kohalikul tasandil, näiteks see, mis toimub minu valimispiirkonnas nimelt teadusmaailm teeb koostööd väga tõsiselt kalatööstusega ja me tahame jõuda siis võrdlevate analüüsideni. väga palju on näi- eh,, heast tavast näiteid eh, kala, kalurite vahel, see võiks viia teatud paranemisteni, need on küll kindlasti mõõdukad, aga siiski väga olulised teatud eh, kalavarude puhul. kõigepealt eh, jah, me nõuame tagasiheite vähenemist, aga me ei eh, saa ju mitte kunagi nõuda seda, et see oleks täielik, eh, sinna peaks jõudma samm-sammult meil on vaja erinevaid äh, vastuseid erinevate piirkondade jaoks ja ma tahaksin, et ka selles teemas äh, viidaks läbi äh, sügavale minev mõjuhinnang, see on minu meelest vältimatu. me peame leidma paremad püügivahendid ja püügivahendid peavad olema selektiivsed ja peavad olema siis piiratud nende kasutamine ka ajaliselt nüüd kvoodid, äh, nende puhul ka tuleb osade kalaliikide puhul natukene rohkem järele mõelda, mõelda ka sellele, milliseid laevu kasutatakse laevastikes ja väga oluline äh, mis ja sellega ma piirduksin. suur tänu, järgmisena saab sõna Euroopa Parlamendist kolleeg Loga. Uh, thank you, Mr Chair uh.... suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid Euroopast minu meelest praegu on meie ees võimalus äh, täita Euroopa kodanike lootused, mis nad on seadnud sellele reformile. meie kodanikud äh, eeldavad meilt äh, terveid meresid, mitte tühje meresid, mida täidavad ainult vetikad, sellepärast et me oleme ökosüsteemid lõhkunud, meil on vaja terveid kalavarusid ja meie kodanikud eeldavad meilt äh, seda, et äh, me tuleksime, et me suudaksime ise pakkuda kalanõudluse me, me toome praegu sisse kuuskümmend protsenti äh, kala pakkumisest. tegelikult me võiksime par-, palju paremini ise toime tulla. ja kolmandaks, meie tahame majanduslikult äh, elujõulist kalatööstust, kuid see on võimalik ainult siis, kui kalavarud on taastatud. me peame Euroopa äh, kalaliigi, liikide varud äh, taastama selleks, et need eesmärgid täita, mis ma reastasin ja üks äh, võimalus nende eesmärkide saavutamiseks on jääda MSY eesmärkide juurde, mis on seatud aastaks kaks tuhat viisteist. väga paljud kolleegid on täna öelnud, et see ei ole võimalik äh, aastaks kaks tuhat viisteist, aga see ei ole ometigi tõsi sest tegelikult võib ju sea-, veada Äh, ka hoopis FMSY ehk teiseks kalade väljasurevuse määrad. Äh, äh, kui te lõpetate selle et, et kaheksakümmend protsenti eriti biomassist äh, kudemise ajal võetakse meredest välja, siis aitaks juba palju olukorda parandada, kui, kui võetakse ainult kakskümmend, kakskümmend viis protsenti, siis see oleks ka suur samm edasi, see viiks meid majanduslikult elujõuliste kalatööstusteni, meie mered oleksid terved ja minu meelest oleme me selle vilgu selle võlgu tulevastele põlvkondadele. Mm, suur tänu! Itaalia senatis kolleeg Cassigliano, palun. suur tänu. teen lühidalt, aega on mul vähe. ma tahaksin midagi väga olulist öelda me või, me ei saa rääkida jätkusuutlikkusest ja keskkonnasõbralikkusest, kuid me sam-, kui me samas kalureid ei austa minu meelest on väga suur side siin ju ometigi keskkonnakaitse ja kalurite ja, ja nende perekondade austamise vahel. kalurid äh, teenivad elatist endale sellega. meie arvame, et MSY süsteem Vahemere ääres küll kehtida ei saa. Vahemere jaoks peavad kehtima erinõuded, liikmesriikidel peab olema paindlikkus üle võtta need meetmed, mis on võimalikud. ja nüüd siis kogu selle reformi kõige nõrgem lüli on kindlasti see, et määratlemata on väikese mahuga mm, kalapüük, rääkides ainult aluse pikkusest selle juures, vaid ka teisi kriteeriumeid võib arvestada, see kaksteist meetrit ei saa olla ainus kriteerium liikmesriigid peavad arvestama äh, ka näiteks rannapiirkondade majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. nii et see on tõsine viga selles reformis ja seab ohtu kalurite tuleviku ja nende perede äh, heaolu ära ei tohiks unustada seda, et äh, inimesed suhtuvad väga soosivalt kalatööstusesse. ja, ja on väga teravalt suhtunud tagasiheitmispraktikasse. nii et ÜKP selles osas peaks tõesti tegema suuri muutusi. Euroopa äh, fondidest peaks rahastama sellega kaasnevat teatavat töötsuste äh, sulgemist äh, ja me peaksime rohkem keske, keskenduma oma kalavarudele. suur tänu teile! Küprose jaoks äh, on väga oluline toetada väikekalapüüdjaid. ja on väga-väga tähtis, et äh, jõutaks kompromissini, kuidas on võimalik, et Vahemeres garanteeritakse kompromisside äh, jõudmine nende, nendega, kes ähm, ei kuulu, nende riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu ja nüüd härra Gallagher Euroopa Parlamendi. Uh, thank you, president, president uh,, I don't want to take up too suur tänu, härra esimees, ma ei soovi siin aega kulutada, sest palju küsimusi on ja vähe aega. aga mul on võimalus siin tõstatada paar küsimust, millele proua volinik ja proua Roodes näiteks võiksid mõelda. kõigepealt, reformiga kahjuks käivad kaasas ka töökohtade kadumised. aga me peame mõtlema selle peale, kuidas me aitame neid inimesi, kes kaotavad oma töö. loomulikult mina, nagu ma arvan, et kõik Iirimaal, on täielik, olen täielikult vastu püügikvootide ülekandmisele. tegemist on riikliku ressursiga ja ja me ei saa seda lihtsalt maha müüa või liisida viieteistkümneks aastaks. sest siis ei pruugi seda kunagi tagasi saada. niisiis, kui see juhtub, loodetavasti mitte, kui see juhtub, aga tuleb mõelda selle üle, kuidas kaitsta aluste meeskondi. minevikus on olnud olukord, kus öö, äh, laevad on lõhutud, meeskonnad on kaotanud oma töö ja sageli on need inimesed, kes on eluaeg selles tööstuses töötanud. viimastel aastatel oleme me kõikides oma liikmesriikides näinud, et terve rida väikeseid sadamaid on maha jäetud, sest kalandustööstus on alla käinud. mina usun, et väike protsent kalandusfondist tuleks eraldada nende väikeste sadamate toetamiseks, mis muidu ei suudaks absoluutselt ise ellu jääda. Need võiks olla näiteks merega seotud projektid, jahisadamad ja nii edasi, sest me peame aitama neid väikeseid sadamaid. lõpetuseks. minu arvates me oleme liiga tagasihoidlikud me, me ei maini üldsegi hülgeid. hülged hävitavad nelikümmend protsenti meie kaladest. aga, aga me ei julge neid mainida, me ei julge, samamoodi nagu me ei julge mainida ka tagasiheitmist. ehk siis mainime ka neid teemasid, kui me saaksime Äh, jagu hüljestest, siis saaksime me anda oma tõsise panuse ka MSY-i saavutamisesse. suur tänu! Del Parlamento Flamenco. ja äh, Flami parlamendist. Manaki en mevrouw Rodust, eh, danke voor de heldere suur tänu, tahaksin tänada proua Damanakit ja proua Roodest selgete otsekoheste sõnavõttude eest. Flaami parlamendis toetame me jätkusuutlikku kalandust ning me arvame, et peaks võimaldama ka erandeid, samas tuleb loomulikult kinni pidada ÜKP peamistest põhimõtetest. paar märkust. kaks tuhat viisteist tähtaeg. meil ei ole piisavalt teadusandmeid selle jaoks ning me peame ka tagama, et me sellised vajalikud teadusandmed saame. see on seotud püügikogustega meie arvates tuleks vähendada ka tagasiheiteid ja kvoodisüsteemi puhul tuleb silmas pidada ka segakalastuid, näiteks Belgias oleks väga raske sellist süsteemi rakendada. nüüd äh, kalavarude taastamine me ei ole päris nõus nende ülekantavate püügikvootidega, meie arvates äh, liigsuutlikkusega nii tegeleda ei saa, lihtsalt suurenevad ekspordikulud ja olukord muutub äh, raskemaks ka äh, uutele kaluritele ning võib juhtuda ka, et ülekantavad kvoodid satuvad väga väikese hulga ettevõtete kätte meie laevastik on üsna väike Belgias ning meil on kolm RAC-d. seetõttu arvame me, et erinevate reeglite kasutamine ei ole kindlasti samm lihtsustamise suunas. kuidas saame me luua võrdseid võimalusi, kui meil on erinevad reeglid erinevate piirkondade jaoks? siin on tuleb arvesse võtta ka kalanduspoliitika välismõõdet ning me nõustume komisjoni lähenemisega selles küsimuses. suur tänu. proua Rumpf Bundestagist. suur tänu. suur tänu, härra esimees, suur tänu proua Roodust töödokumendi eest. üldiselt nõustun selle dokumendiga eriti mis puudutab äh, liigsuutlikkuse vähendamist ja püügiõiguste ülekandmist. minu arvates ei peaks meie lähenemine äh, põhinema kalaliikidel, vaid äh, varude olukorral. me peame tagama, et suurem osa tagasiheitest ellu jääb, see, see kehtib näiteks Põhjameres. tagasiheitmise keeld ei võiks tuua kaasa olukorda, mis läbi mõningad kalastud ei suuda ellu jääda. ma pean siin silmas näiteks turska Läänemeres, mida uute kvootide põhjal nüüd püütakse. peame silmas pidama ka väikeseid äh, rannikukalastuid. me peaksime tegema erandeid väikekaluritele, alla kaheteist meetritele alustele ja nii edasi. samuti on, neid on tarvis kiireloomuliselt rohkem toetada. regionaliseerimise regionaliseerimine on ka oluline, sest kõikide, kõiki ei saa kohelda ühtemoodi. me oleme valmis ka konstruktiivselt panustama tuleviku aruteludesse. suur tänu, härra Kadek Euroopa Parlamendist! suur tänu, kallid kolleegid, vabandust, äh, kallid kolleegid Bundesraadist, äh, kuid mina olen äh, ametlikult selle vastu, et ülekantavad püügiõigused kasutusele võetakse. miks? sest ma arvan, et see tähendab seda, et see kogu süsteem nii-öelda monetariseerub. vaatame, kuhu on turg meid viinud juba praeguseks. tähendab seda, et õigused kontsentreeruvad ning see toob endaga kaasa eh, domineeriva positsiooni eh, kurjasti kasutamiseks, see on vastu meie ühisturulepetega. ning eh, need õiguste kontsentreerumine loomulikult vähendab drastiliselt püügilaevade arvu, mis tähendab seda, et meie sadamad jäävad täiesti tühjaks, see mõjutab meie territoriaalset olukorda ning proua volinik ütles, et on olemas erandi võimalused, kuid need on vastuolus vähemalt ühisturulepinguga. nii et äh, ma arvan, et need ülekandavad äh, äh, püügiõigused vähemalt, mina sain aru, et te olite selle, mm, nende ülekandavate müügiõiguste poolt. minu meelest oleks vaja hoopis tegeleda meie, meie laevastiku uuendamisega, see on keskmiselt kahekümne seitsme aastane aast-, Euroopas igal aastal toimuvad traagilised sündmused, sest laevad on liiga vanad, alles hiljuti toimus laevaõnnetus. me ei tähenda ju seda, et me tahaksime rohkem püüdma, vaid et me püüaks targemini, et me turvalisemate laevadega püüaks ning et me püüaks selektiivsemalt. ning vähemalt ühes küsimuses oleme kõik nõus, me kõik eh, teame, et kui pole kala, siis pole ka kalapüüdjaid pole kalureid, meil on ressursse vaja säilitada, kuid samas see majanduslik ja sotsiaalne tegevus jätkuks, see on väga oluline selleks, et rannikute elu jätkuks, see on äärmiselt äh, suur oluline eesmärk. ei äh, ole midagi hullemat, kui üle parda visataks noor kalu kuid kui me ei muuda kaasaegsemaks eh, oma eh, laevastikku, siis ei jää midagi muud üle, kui tagasiehitmist jätkata. suur tänu teile, järgmisele härra Harrington Iirimaalt. Thank you very much uh,, Mr President. suur tänu, härra esimees. paar küsimust paneelile. Iirimaa on põhimõtteliselt vastu sellele, nendele ülekantavatele püügiõigustele ning see on seotud ka sellega, kuidas, et tekib konflikt äh, selle, selle vahel, et äh, kalastud kuuluvad kas siis rahvale või kellelegi eraisikule. Iirimaa laevastik püüab rohkem kui teised Euroopa Liidu liigid, äh, riikide laevastikud oma koduvetes ning püügiõiguste pügisuutlikkuse vähendamine mõjutaks väga halvasti meie olukorda. komisjon ütles, et suutlikkuse säilitamine pole tagatud ning see tekitab muret. laevastike konsolideerimine meie arvates töötab vastu jätkusuutlike kalastute saavutamisele. kui vähendada aluste arvu kalastutes, siis ülejäänud alused suurendavad oma püü-, suurenevad nii püügisuutlikkuse, võimsuse kui ka suuruse poolest ning kahju kalastutel on veel suurem. liikmesriigid ise peaks otsustama kontsessioonide üle ja meie oleme selle kohal väga äh, karmil seisukohal. nüüd MSY-d me põhimõtteliselt toetame, aga ajakava mitte proua volinik ütles, et teatud kalastutes on selle saavutamine võimalik, aga ainult koostöös tööstusega ning läbi kohalike halduskavade. see peaks olema, see otsus tuleks vastu võtta kohalikul tasandil ning selle ajakava kohaselt, mis praegu pole see võimalik. tagasiheitmise puhul oleme me selle, me oleme vägagi nõus, aga me arvame, et teatud kalastutes on see lühemas perspektiivis küll saavutatav mõnel pool mitte, segakalastute puhul, puhul pole see võimalik ning ma sooviksin, et liikmesriigid tuleksid välja tagasiheitmiste äh, atlasega, eriti segakalastute puhul, siis me saaksime tõesti rohkem teada, millest me täpselt räägime. härra Pubinis Leedust, palun. Ačiū gerbiamam pirmininkui ir suorganizuotą diskusiją. Matosi, kad jinai tikrai svarbi, kadangi išsakyta labai daug. Suur tänu. see on väga oluline arutelu, sest väljendatakse väga vastuolulisi arvamusi. võib-olla on selle reformi läbiviimine õige, aga minu arvates on ajastus halb. me ei suuda kinni pidada oma tähtaegadest, tekib probleeme, sest selle reformi puhul räägime mitte ainult inimestest, vaid ka tervest tööstusest. seetõttu peaks ajakava olema paindlik. kui tähtajad on väga karmilt paika pandud, siis teatud riigid ei suuda nendest kinni pidada ning kaotavad võib juhtuda, et mõni riik ei kasuta täielikult oma kvoote ära ning siis nad peaksid seda, äh, peaks olema tõesti võimalik seda kvooti ka üle kanda, aga kui neid kvoote kand-, oleks võimalik kanda üle riikide vahel, siis tugevama kalandussektoriga riigid võtavad nõrgema sektoriga riigid üle kõikidel peab olema võimalus ju sellest sektorist raha teenida, samuti kannatab sotsiaalne valdkond. seega, ärgem võt-, võtkem otsuseid vastu liiga vara, sest reformi läbiviimiseks on rahad juba eraldatud ning, aga nad on kättesaadavad alles alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, seega me ei tohiks kiirustada. Päitse Pähhos ja nüüd Hollandi parlamendi esindaja. Um, niemand is erbij gebaat dat we de... Suur tänu, härra esimees. keegi ei ole vastu sellele, et säilitatakse elu meres. aga me peame kõigepealt vaatama, kes seal meres elab ning keda me saame kalastada. ning peame mõtlema ka, kuidas. komisjon on siin rääkinud erinevatest meetmetest, kuidas tagada jätkusuutlik kalastamine, aga kehtestatakse ka teatud keelud, kuidas see, milline saab nende mõju olema? suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, Kassan Bundestagist, proua Kassan. suur tänu, suur tänu proua Roodusele ja äh, proua volinikule, meil on vaja julgeid reforme, see on tõsi. me teame, et koodid eh, jaotatakse vastavalt eh, suhtelisele stabiilsusele. Eh, kuidas me kavatseme seda saavutada, kui riiki piiridest eh, kaugemal eh, toimub eh, see nii-öelda ülekandmine, see ei lase liikmesriikidel ju regionaalpoliitikat arendada. mina olen Schleswig-Holsteinist, seal on sellised küsimused olulised. Euroopa Liit ei ole veel suutnud püügivõimsust vähendada seni polnud äh, ka kaluritele alternatiive. me, see kõik ulatub kaugemale äh, kui meie ühtne äh, kalanduspoliitika, meil peab olema regioonide ülene tegevus. see-eest olulised ei ole mitte ainult kalad, vaid ka kalurid, need inimesed, kes sellest elatist teenivad sellega äh, seoses äh, ma toetan äh, näiteks tagasiheitmise keeldu. ma arvan, et seda tuleks teha, seda tuleks teha sõltuvalt ähm, piirkonnast, mitte ainult liigipõhiselt. suur tänu teile. Eh. suur tänu. ja järgmisena Prantsuse Rahvusassamblee esindaja, suur tänu teile, härra president, härra esimees tulevane Euroopa kalanduspoliitika on eesmärgiks võtnud maksimumi jätkusuutliku saagikese, Prantsusmaa toetab seda, kuid me leiame, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta on liialt ambitsioonikas, ma leian, et mõistlikum oleks kahe tuhande kahekümnes aasta, leiame, et kalavarude säilitamine on esmane eesmärk, Prantsusmaa äh, on selleks ähm, kokku pannud äh, teadus, äh, teadlastest koosnevaid majanduskomisjone, äh, kes te, tunnevad hästi, kes tunnevad hästi seda keskkonda, neil on kalurite usaldus ning see tähendab seda, et me peame kalureid ka kaitsma. me ei tohi liiale minna, me ei tohi minna liiale konkurentsi küsimustega, mis Eh, ning eh, praegusel hetkel on eh, nõudmised liialt suured. mis puudutab ülekantavaid püügiõigusi, siis me oleme sajaprotsendiliselt selle vastu, see avab ukse finantsspekulatsioonile ning see kaotab ära meie väikepüüdjad me, kuigi samas kui tege-, meie eesmärk oli suurem läbipaistvus. Eh, me peaksime toetama uute laevade esi-, ehitamist, et eh, meil oleks turvalisemad laevad, töötingimused parandaksid ning et CO2 heitmed väheneksid. Prantsusmaa toetab eh, regionaalse juhtgrupi loomist ning samuti ühtne turuhalduskord peaks muutma paindlikumaks Eh, peaks muutma paindlikumaks ametiorganisatsioonide tegevuse, eh, me peaksime olema eh, tähelepanelikud konkurentsi küsimustes ja, ja keskkonnaküsimustes, aitäh. ja härra Lumfelds. paldies, prikšatöötaja Kungs, paldies, Rodust Kunze suur tänu, härra esimees, lubage tä-, tänada proua Roodost. me toetame MSY-i jätkjärgu, järk-järgulist sissetoomist, kuid väga oluline on, et see just nimelt oleks järk-järguline, mitte ei seataks siin liikmesriikidele ultimaatumeid ja ei kahjustataks veelgi juba nõrgestatud kalatööstust. meie meelest äh, see peaks kehtima nii kilude kui ka teiste Läänemerele omaste liikide puhul ja aasta kaks tuhat viisteist on võib-olla ka liiga vara. praegu ei rakendata kalavarude puhul eriti meetmeid, mis aitaks kalavarusid taastada, me peaksime rohkem rääkima hüljaste asemel siiski kohakalavarudest. me peaksime tõsiselt läbi vaatama ka need kalamüügistandardid, mida kasutatakse jaeturgudel. tagasiheitmise keelu asemel arvab ka Läti, et me peaksime keskenduma siiski toiduahela standarditele, et praeguseid ressursse ei kasutataks ära mitte mingil muul öö, ähm, eesmärgil kui öö, ähm, toidusedeli osana. me ei peaks kindlasti peamist koormat panema kaluritele. liiga palju ei tohi äh, institutsioonid kontrollida tegevust, näiteks nagu laevadele pandavad äh, seirekaamerad, selleks ei ole erilist põhjust me oleme valmis tegema koostööd parlamendi ja komisjoniga, et äh, jõuda selliste lahendusteni, millest oleks kasu kõigile. ja see tähendab seda, et me oleme valmis käed külge panema ÜKP reformi osas, aga me peaksime seda tegema järk-järgult. Bundestagist proua Breem. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu teile, proua Roodost, selle raporti ja, ja ülevaate eest, ma olen enamusega nõus minu meelest see mõte on väga mõistlik, et äh, tagasiheite keeld toodaks sisse järk-järgult tõsi on see, et peaks keskenduma kalaliikide arvukusele konkreetsete eh, tööstuste kaupa, aga rääkides ressursside kasutamisest, kas ei oleks mõistlik see, kui ehm, eh, mõõtudest, eh, lubatud mõõtudest väiksemaid kalu ei kasutataks kalajõu valmistamiseks, vaid siiski mingisuguseks suuremaks eesmärgiks ja see võib-olla aitaks äh, võidelda selle vastu, et väga palju tuuakse tegelikult maale se-, sellest, mis äh, muidu heidetaks tagasi. kas teil on arve selle kohta, et äh, milline peaks siis siseriiklike kalatööstuste väljapüügivõimekus olema selleks, et äh, MSY täita? ja et millised on täpselt sammud ette nähtud järk-järguliselt selle võims-, müügi, püügivõimsuse vähendamiseks äh, äh seda peaks ka tegema individuaalsel alusel, mitte kõikidele ühte ja sedasama mm, ühe korraga äh, sisse viima. ja kindlasti nende meetmetega ei saa ülevõimsust täielikult välja juurida. üks küsimus on jäänud siin kahe silma vahele, nimelt see, et tuuakse prügikeelualad sisse ainult valikuliselt ja vabatahtlikkuse alusel, aga kui see nii jääb, siis ükski liikmesriik neid sisse ei too, sest et tekib siin konkurentsimoonutuse äh, Äh, probleem, nii et minu meelest see peaks olema kohustuslik, mitte vabatahtlik. suur tänu, ütleb härra esimees ja annab sõna järgmisele kõnele Hispaania kolleegile Fidalgole. suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada komisjoni parlamentidevahelise kohtumise organiseerimise pärast, sest Hispaania ja Galiitsia jaoks on see väga oluline reform. kõigepealt äh, sooviksin öelda, et jätkusuutlik kalapüük on meie ühine eesmärk ning see paneb eriti muretsema neid, kes elatuvad kalapüügist. see peab olema sotsiaalse majandusliku iseloomuga reform, me peame kaitsma kalureid ja kaitsma kalu, peame mõtlema ka selle peale, et tööhõive on praegu suurim mure meie kodumaadel ning äh, peame mõtlema ka majandustegevuse mitmekesistamise peale äh, kalapüügipiirkondades ning ei tohi unustada ka seda, et reform peab olema usutav ning sellega seoses maksimumi jätkusuutlik saagikus leiame, ähm, et seal on äh, küll ähm, hea kavatsustega kokku pandud, kuid mitte realistlik. peame kaitsma koheselt neid, kes, neid liike, mis on tõsiselt ohus ja eh, maksimum jätkusuutliku saagikuse küsimuse lükkama tulevikku edasi eh,. teiseks eh, leiame, et me ei saa eh, eh, me ei saa eh, taga, kärpeid teha niivõrd radikaalselt, mis puudutab tagasiheitmise käeldu, siis see peab olema plaani-, planeeritult, paindlikult, järk-järguliselt, et kalapüügisektor seda aktsepteeriks, kui me koheselt selle vastu võtaks, tekitaks see probleeme, mida oleks väga raske lahendada mis puudutab ülekantavaid kalapüügikvoote, siis see võib olla ehm, eh, sobilik eh, suunis, me peaksime eh, kasutusele võtma ehm, meetmed, mis garanteeriks süsteemi läbipaistvuse ja sektori jätkusuutlikkuse. me peame ütlema ka seda, et oleks vaja ära hoida seda, et, et takistatakse väikekalapüüki ja tuleb eristada, eh, eh, tuleb eh, töönduslik kalapüüki eristada, peab seda eristama väikekalapüügist ning samuti tuleb suuda eristada ka, peab eri, suutma eristada ka vesiviljelust, tööstuslikku ja väikeettevõtete vesiviljelust. suur tänu ja härra Ortel Bundestag jah, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. eelmised kõnelejad Bundestagist ja Bundesratist on ju tegelikult ära maininud terve rea punkte, millest tahtsin rääkida ja ega mul rohkem midagi eriti lisada ei ole. mul on üks märkus. seni need komisjoni dokumendid, mis meieni on jõudnud, ja ma tean, et siin on inimesi ka minu selja taga istuvaid, kes on olnud suhteliselt äh, mures, nähes seda, mida komisjon välja pakub. nimelt on jäänud selline mulje, et komisjon ei saa aru, mis ta teeb, ei õpi ja äh, ja ma ei tea, mida sellega teha, aga väga hea meel on nüüd näha, et Euroopa Parlament on see, kes selle töö on tegelikult enda teha võtnud. proua Roodust, teie raportöör on, on suhtunud äärmiselt professionaalselt ja, ja seda on hea meel näha ja, ja proua Roodust, nagu ma aru saan, tegelikult lähtub siiski tegelikest oludest, nii et ma kutsuksin üles siseriiklikke parlamente võtma ühendust proua Roodustiga äh, ja ütlema talle kõike seda, millest me siin täna oleme rääkinud. sellepärast, et äh, see annab äh, meile võimaluse jõuda mõistlike lahendusteni ja meid saadab siis kindlasti ka edu. Äh, väga palju kompromisse on võimalikud, rohkem ma ei tahtnudki öelda, aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna härra Gardner äh, Ühendkuningriigist. kui komisjoni projekte saadab edu, peab meil olema ökosüsteemipõhine lähenemine, kolleegid on täna täiesti õigesti rääkinud majanduslikest ja sotsiaalsetest mõjudest ja väikekalurid ei saa kaduda, nii nagu on öelnud kolleegid Poolast ja Iirimaalt, aga me teame, et on täiesti võimalik, et ka väikekalurid lõpetavad tegevuse ja lõpetavadki. saja viiekümne, sada viiskümmend aastat tagasi oli Briti kalalaevastik äh, purjelaevastik, neil ei olnud satelliite ja GPS-i aga tuhande kaheksasaja kuuekümnendal aastal ähm, püüdsid nad välja kolmteist korda rohkem kala kui täna ja Stonehavenist Newcastle'i, Prince'ist Cornwallini äh, ulatuv ähm, rannikuala on olnud tunnistajaks väikekalurite kadumisele ja, ja kalurikülade kadumisele, sellepärast me oleme ignoreerinud ökosüsteemi põhist lähenemist, aga tõeline ökosüsteemi põhine lähenemine eeldab süsteemset reformi läbi regionaalse ähm, juhtimisstruktuuri. Äh, nagu proua Roodust meile meelde tuletas, kaladel massi pole ja seega me peaksime lähenema ökosüsteemile kui tervikule ja mitte sõltuma ja mitte ainult lähtuma riigipiiridest ja kvootidest. ma tunnustan seda, kuidas Prantsusmaa ja Hispaania on äh, anšoovise päästmiseks teinud regionaalset koostööd Piskaja lahes ja see, et kaks tuhat viisteist äh, tagasiheite keeld äh, oleks järk-järguline, on teretulnud ja, ja täiesti õigus äh, Äh, oli ka nendel, kes veetas, viitasid MSY-le ja ökosüsteemi äh, saagikuse jätkusuut-, jätkusuutliku saagikuseni, kuid selleks kõigeks on vaja konkreetseid andmeid Äh, maksimum jätkusuutlikule saagikusele on vaja andmeid, kui me viskame äh, kala jätkuvalt tagasi, võtame me teadlastelt ära võimalused tegelikult äh, saagikust hinnata. meil on vaja head te teaduslikke uuringuid, kuid selleks tuleb kõikide liikide puhul ähm, maale tuua kõik välja püütud kala, sest ainult nii on võimalik ökosüsteeme hinnata ja hallata ja selleks on vaja äh, koostööd regionaalsel tasandil, mida komisjon äh, siis ka äh, korralikult toetab. suur tänu! sellega on lõppenud parlamendisaadikute äh, voor. ja nüüd äh, raportöör peaks üritama äh, kokku võtta kõik selle, mis me kuulnud oleme ja vastata esitatud küsimustele, palun suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada kõiki oma kolleege. Nende sõnavõttudest oli palju kasu, kirjutasin need ettepanekud ülesse. vaatan nüüd kiiresti oma märkmed üle, siin on mul ainult nagu viited kirjas, võib-olla ma kordan midagi juba üle, mida ma olen öelnud suur tänu meie Austria kolleegile, te lisasite tõesti ettepanekule kaheksateist nii mõndagi, ma olen valmis teie ettepanekut tudeerima, aga palun saatke see mulle ka kirjalikult. Hispaania kolleeg, kes ütles, et MSY on kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks võimatu. Teil on täiesti õigus. minu ettepanekus räägin ma FMSY-st, sest viimastel nädalatel olen ma äh, tõesti jõudnud arusaamale, et vahel ka bioloogilistel põhjustel on kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks MSY-t võimatu kehtestada. ja ma oma sissejuhatuses ütlesin juba, et me soovime realistlikku reformi. ülekantavad püügiõigused nüüd. vaadake minu ettepanekuid kaheksateist ja üheksateist, kus ma selgelt ütlen, et ülekantavad õigused peaks juurutatama ainult siis, kui liikmesriigid ei soovi ülevõim-, võimsust äh, vähendada. kui ülevõimsus eksisteerib, siis seda tuleb ju vähendada, kuigi minevikus seda tehtud ei ole. oma raportis teeme me ka edasisi ettepanekuid ning rõhutaksin veel kord, ülekantavad püügiõigused tuleks juurutada ainult siis, kui liikmesriigid ei soovi vähendada ülevõimekust ning need peaksid olema ka siduvad. kolleeg Prantsusmaalt ütles, et ta soovib rohkem koostööd teadusringkondade ja kalastute vahel, nõustun sellega täiesti, aga kui päris aus olla, siis minevikus on ühelt poolt kala, kala, kalurite ja teiselt poolt teadlaste tegevus päris mitte kattunud, teadlased on väitnud, et kalurid ei tea tegelikult suurt midagi ning kalurid ütlevad, et nendel ülbetel teadlastel puudub igasugune ülevaade olukorrast. mõlemal poolel on teatud määral ju õigus, aga me peame nad tooma ühe laua taha ning me, meie siin parlamendis peame seda tagama, sest meil on andmeid võimalikult kiiresti tarvis. tagasiheitmist tuleb vältida, paljud teist olid sellega nõus minu arvates see Prantsusmaa mõte oli väga hea ning ma olen valmis veel kord selle üle vaatama. igatahes tagasiheitmist tuleks täpsemalt hinnata ning Briti kolleeg ütles väga õigesti, et meil ei ole tegelikult praegu piisavalt andmeid selle kohta. ja meil on vaja paremat andmesüsteemi tagasiheitmete mõõtmiseks, et seda lõpuks ka vältida. Itaalia kolleeg kaks Itaalia kolleegi ütlesid, et me peame austama kalureid rohkem. jah, aga me võime ju neid kalureid austada nii, nii palju kui vaja, aga kui meie mered on tühjad, siis sellest ei ole mingit kasu. niisiis peaksime me kõigepealt tagama, et kalurid ise tagaks, et nende lapsed ja lapselapsed õpiksid korrektselt oma, seda tööd tegema. viimastel kuudel oleme me rääkinud äh, professionaalide ja teadlastega nendest küsimustest, selleks et koostada mõistlik süsteem püügiõiguste ülekandmine ei ole võimalik, nagu Itaalia kolleeg väitis, sest Vahemeres kvoote ei ole. see on tõsi. Vahemeres kvoote veel ei ole kehtestatud ning selles probleem seisnebki. ja seetõttu ei saa me neid õigusi hakata üle kandma. oma sissejuhatavas ettekandes ütlesin ma, et Vahemere ja Musta mere jaoks on vaja eraldi peatükki. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis olen ma palunud, et meie Vahemere ja Musta mere kolleegid istuksid ühe laua taha ning koostaksid ka, paneksid paika mõned oma mõtted. väikemahuline rannikupüük. nagu volinik ja kolleegid juba ütlesid, on meil tarvis paremat määratlust, mis läheks kaugemale kaheteistkümnest meetrist sest ka kaheteistkümne meetrisel alusel võib olla väga võimas mootor ning väga võimas varustus, et ta saab püüda sama palju kui palju suurem alus. ehk siis me peaksime vaatama, milline on selliste aluste kogupüük ja milliseid seadmeid kasutatakse. Flandriast öeldi, et MSY ei peaks olema siduv alates kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, aga alates sealt küll olen sellega nõus. meil on vaja, me, meil on teadlastel piisavalt andmeid selle kohta, et see on teostatav. ja loomulikult me oleme valmis selles valdkonnas edasi tegutsema. nüüd ettepanek üheksateist, ülekantavad kõigiõigused. seal on tegelikult ju kirjas ka minu mõtted ja me oleme tegelikult ühel meelel. see väikepüüdjate definitsioon, jah, see on vaja üle vaadata, ma olen toonud siin välja oma mõtted selle kohta, ma ei tea, milline on lõpptulemus, aga ma olen valmis, ma olen tänulik kõikide teie panuste üle ja ma olen nõus sellega, et kaksteist meetrit ei ole tänapäeva tehnoloogia juures piisav. meie Iirimaa kolleeg oli ülekantavate püügiõiguste üle vastu, aga võtke palun arvesse ka seda, et meil on tarvis tegutseda ka riikidega, kel-, kellel on üle öö, võimekus. proua Fraga, kes istub ka siin saalis, oma raportis öö, öö, kirjutab sellest ka, proua Fraga on nagu eraldi institutsioon meie kojas, ta on kalandusega tegelenud terve selle aja, mis ta parlamendis on olnud ja seda on väga kaua ma arvan, et teie saadikud peaksite ise ka uurima, et millistes riikides on siis ülevõimekus. ma arvan, et kui me oleme ausad, siis me mõistame, et selline ülevõimekus on olemas, muidu me siin ei olekski, me saaksime oma aega kuidagi teisiti veeta. Iiri kolleegidele vastuseks nüüd ülekantavate püügikontseptsioonide kohta. Te ütlesite, et see ülekantavus tekitab teile muret minu töödokumendis on ka sellest räägitud ja oma komisjonis ütlesime me selgelt, et ülekantavus on rakendatav, peab olema rakendatav ainult liikmesriikide poolt ja liikmesriigid peaksid seda küsimust täpsemalt uurima, et ülekantavuse puhul võetakse arvesse ka kalastute suurust. kui õigused antakse ainult suurettevõtetele, siis see oleks küll väga halb. mina sellist äh, riiki ei viitsikski külastada, sest seal midagi muud näha ei olekski, kui ainult kalurid ja kalalaevad. minu arvates ei tohiks seda ülekantavust laiendada piiriüleselt need, nendele, kes toetavad piiriülest ülekantavust, siis neile ma ütlen, et praegu on see, palju selliseid võimalusi praegu juba olemas, aga raportisse me midagi sellist sisse ei kirjuta. Leedu kolleegile vastuseks nende tähtaegade kohta, kui te räägite perioodist, mis algab alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, siis kõikide liikmesriikide teadlased on meiega suhelnud ning nad väidavad, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on FMSY võimalik. Mm, kes täpselt saavad näidata, mis meil seal meredes on? kalurid ja teadlased ju koos nende koostöös saame me uurida, millised on meie kalavarud täpselt praegu. veel on, mainiti siin jälle jah, neid ülekantavaid püügiõigusi, jah, need peavad tõesti kehtima ainult riigisiseselt, muidu tekib meil tulevikus probleeme selle ambitsiooniga reformiga, aga ma olen tänulik selle üle, et Euroopa Parlament üldiselt on nõustunud sellega, et meil on, saab olema kolm fondi, ühtekuuluvusfond, põllumajandusfond ja kalandusfond, mis kombineeritakse ühe katuse alla ehk si-, ja, ja siis saame me ressurssid üle ise otsustada, me peame otsustama ju, kus täpselt, mille peale raha kulutatakse. ümberõppest peame me rääkima veel oma regionaalasjade komisjonis, et äh, kaluritel oleks ka olemas mingisugused tulevikuperspektiivid. MSY kahe tuhande kahekümnendast aastast selle ettepaneku kohta ma tegelikult olen juba piisavalt rääkinud ja Läti jutt MSY-ist järk-järgult. ma arvan, et kui me alustame FMSY-st, siis hiljem saab rääkida ka MSY-st kui pro meieni jõuab piisavalt andmeid. paari kuu pärast peaks mul olema ka piisavalt teadusandmeid selle kohta. siin öeldi ka, et kontrollid on liiga ranged. minevikust oleme me õppinud, et kalanduskontrollid teatud riikides ei ole tegelikult korrektselt läbi viidud ja kui sellised ebapiisavad kontrollid jätkuvad, siis tähendab see seda, et ükskõik, mida me siin parlamendis ka ei otsustaks, on inimestel alati piisavalt ettekujutusvõimet, kuidas seadustest kõrvale hiilida. selle vältimiseks on meil tarvis kontrollisüsteemi. see tuleb kasuks ka ausatele kaluritele, kes õnneks tänapäeval on enamuses. ja siis noorkalad selle kohta midagi lõplikku ma praegu öelda ei saa. ainult nii palju, et kalureid, kes püüavad noorkalu, tuleks kuidagi karistada. see küsimus tuleb veel üle vaadata. aga teatud määral ma usaldan kalureid, kes on mõistnud, et nad ei saa tulevikukalu praegu ära püüda. mis puudutab haldus, administratiivmakseid, siis sellest me tegelikult siin dokumendis ei räägi, nii, nii, siis mul pole selle kohta praegu midagi öelda. Galiitsia. ma kavatsen üsna pea sinna minna, loodetavasti me kohtume seal Te küsisite, kuidas on võimalik reformiga saavutada sotsiaalset õiglust aga mina olen siin oma peas kaasanud ka teised fondid, millega koos saame me luua mingi mõistliku süsteemi. loomulikult peame olema ettevaatlikud, aga probleeme, mida me peame lahendama, on palju. peaksime vahet tegema ranniku ja tööstusliku kalastuse vahel. ja selle peale me mõtleme praegu tõsiselt. suur tänu teie mõistlike kommentaaride eest. Teie olete ju Saksamaa Kalandusassotsiatsiooni juht ja kui teie nii sõbralikult minusse suhtute, siis asi ei olegi nii hull. suur tänu! suur tänu teile teie sõnavõtu eest ja teie põhjalikele vastuste eest ning äh, ajakavast oleme muidugi maha jäänud, nii et lähme nüüd järgmise paneeli juurde, mis puudutab äh, ühtset turukorraldust äh, ning tootjate organisatsiooni mm, rolli ühtse üldse rahanduspoliitika juures, Julian Stevens. Uh... suur tänu, härra esimees. austatud parlamendisaadikud, lubage kõigepealt rääkida ühtsest turukorraldusest, neid on Euroopa Liidus äh, sada nelikümmend kaks, nendel on väga oluline roll mängida mitte ainult jaemüügi vastaskaaluna, vaid ka igapäevase äh, kalategevuse, kalatööstuse tegevuse jaoks. on neid äh, liite, kes saavad sellega paremini hakkama kui teised ja minu äh, raporti eesmärgiks ongi Äh, tagada see, et need oleksid efektiivsemad, need turukorraldused, et me jõuaksime jätkusuutliku kalatööstuseni, kriteeriumid peavad olema väga selgelt defineeritud äh, selles osas, äh, kui, milline on, mis tootjaorganisatsioonide liikmete miinimumarvu kohta, kõik peaksid alluma samadele ühtsetele reeglitele Äh, tootjaorganisatsioonide internatsionaliseerumine või riigiüleste liitude loomine aitab kindlasti ettevõtetel äh, rahvusvahelises konkurents, konkurentsis paremini vastu pidada ja tabada ka üks kaks tuhat kakskümmend eesmärgidest, et äh, Euroopa Liidu väliseid turge uusi luua. siin on äh, minu raportis ja proua pro Roodusti raportis teatavat äh, kattumist, kuid äh, miinimumregionaliseerumine on sama oluline tootjaorganisatsioonidele, kellel on oluline roll mängida kvoodide hallamisel ja kontrollidel ja selleks, et kogu see asi korralikult toimuks, peaks komisjon tegelikult andma Äh, kõikvõimalikud valikud selleks, et liikmesriigid saaksid valida igapäevaseks tegevuseks kalatööstusele kõige paremad vahendid just nende riigis. Äh, väga oluline on kalatööstuste elujõulisus, äh, lepingu puutumatus on siin võib-olla vähem olulisem nüüd, äh, mis puudutab ülekantavaid püügiõigusid, ma olen nõus paljudega, kes täna ütlesid seda, et need peaksid olema vabatahtlikud, mitte kohustuslikud ja liikmesriikidel pea, liikmesriikidele peab jääma paindlikkus anda need õigused seitsmele-kaheksale perioodile, mitte viieteistkümneks aastaks, nii nagu on äh, välja pakkunud komisjon ja liikmesriikidele peab lasuma viimane otsustusõigus, et kas neid üldse välja antakse ja väga palju peab keskenduma äh, Äh, sellele, et ei koonduks need ülekantavad püügiõigused suurtele äh, kalatööstustele, see oleks äärmiselt haavatav, äh, äärmiselt suureks haavaks kalatööstusele ja töökohtadele pikaajalised tootjaorganisatsioonide tegevus peaksid, peaksid keskenduma püügimääradele ja selleks, et kõrvalpüüki vähendada. komisjoni ettepanek, et tootjaorganisatsioonid peaksid jagama vabaühendustele ja äh, sotsiaalpartneritele äh, üle püü-, püügi, see oleks absoluutne katastroof, see pea-, paneks hinnad suurema surve alla, seda, sellist kala peaks kasutama hoopis söödaks või kalajahu või kalamaks õli töötmiseks, tootmiseks on vajalik, selleks, et kaluritele äh, Äh, maksta kinni äh, selliste kalade lossimisega kaasatud kulud ja mitmeaastane finantsraamistik peaks ka rohkem panustama sellele, et vähem tuntud kalaliigid jõuaksid ka turule. peaksime ära kasutama ka moodsa tehnoloogia võimalused selleks, et see hakkaks töötama kalatööstuse hüvanguks, näiteks elektroonilised turud on väga hästi läinud käima osades Euroopa piirkondades. on võimalus ära kasutada kaasaegset tehnoloogiat ka äh, Äh, mõistlikkuse suurendamiseks Euroopas, äh, seostades äh, näiteks e-logi raamatutega ja EMS-süsteemidega need elektronturud, see aitaks kindlasti osade liikide puhul turgu tasakaalustada, vältida hindade kõikumisi ja hindu tõsta kõikidele osapooltele. kuid selleks on muidugi jällegi vaja Euroopast abi tulles nüüd turule sekkumise juurde, see on tekitanud väga palju vasturääkivusi nendes pikkades aruteludes, mida ma olen komisjoni ettepaneku üle pidanud. igasugune äh, vabaturu toimimisele sekkumine, näiteks nagu varude süsteem, äh, miinimumhinnasüsteem, äh, kõigile sellele tuleb läheneda äärmiselt ettevaatlikult. no ma tean, et nelikümmend viis miljonit eurot on Euroopa finantsraamistikus viieks aastaks eraldatud kala külmutamiseks ja äh, ladustamiskulud peaksid äh, tootjaorganisatsioonid katma, kuid nemad on äh, nõudnud seda, et miinimumhinnastruktuur peaks jääma, sellepärast et muidu lüüakse tasakaal turul kõikuma. ma olen valmis läbirääkimisteks, kui e-, esitatakse minu raportisse muudatusettepanekud, kui minu esi, isiklik seisukoht on, et hinnainterventsiooni miinimum äh, süsteemi mm, äh, tühistamine tooks äh, kaasa olukorra paranemise, kaluritel ma olen nõus komisjoniga selles küsimuses ja üks äh, vast-, keeruline pro-, probleem selle turukorralduse puhul on olnud ka sildistamise küsimus. tarbijatele info esitamine selgelt ja arusaadavalt kala- ja vesiviljelustoodete puhul on ülioluline me peame ähm, kaotama need äh, segadusse ajavad ökosildid, kes kõik väidavad üksteise võidu et nende kala on püütud ähm, äh, keskkonnasõbralikult äh, mina arvan, et Euroopa Liit peaks ise kehtestama miinimumreeglid vabatahtlikuks Euroopa ökosildistuseks, mis seaks kõrgemale see lati kui praegu need kohustuslikud äh, reeglid. mis puudutab sildil asuvat informatsiooni, mina arvan, et lossimise kuupäev peaks seal kindlasti olema peal ja püügikuupäev peaks olema vabatahtlik, kvaliteet peaks olema väga oluline siltide puhul see ei sõltu ju ometigi ainult püügi kuupäevast, vaid ka sellest, kuidas on tehniliselt see püük toimunud, temperatuur, niiskus, lisaks sellele äh, töötlemismeetmed ja pakendamine ja pakendimaterjal. mis puudutab äh, kalakonserve ja äh, külmutatud kala, seal juba nõutakse kuupäeva, seda, kas äh, seda, kas see on puutud keskkonnasõbralikul viisil ja kas seda on vahepeal maha äh, jahutatud, see on väga äh, väga oluline minu meelest, aga olulisem on kindlasti lossimiskuupäev ja triipkood peab äh, ka tagama täieliku jälgitavuse mis nüüd puudutab kaup, kaubandust äh, vesiviljelus- ja kalatoodetega, ma olen rääkinud väga paljudega selles sektoris, kes on üllatunud, et on tulemas ka siin reform, nad ütlevad, et reeglid praegu toimivad väga hästi ja nad nõuavad seda, et äh, taoliste toodetega kauplemise uue õigusliku aluse andmine peab peegeldama staatus quo'd me ei tohi lubada mitte midagi sellist, mis äh, raskendavad meie tootjatel äh, tagada juurdepääs nendele toodetele ja ressurssidele, mis on vaja. mis puudutab vesiviljelust, väga oluline on laiendada vesiviljelust ja karpkalakasvatust selleks, et äh, Äh, vastata äh, tarbijate nõudlusele nende toodete järele, nagu ma ütlesin, nagu siin öeldi ainult, ainult nelikümmend protsenti Euroopa Liidus tarbitud kalatoodetes on tegelikult Euroopa Liidu päritolu. Guido Milano raport, kes, äh, mis puudutab vesiviljelust, on viidanud sellele, et on väga suuri võimalusi siin seda protsessi tõsta tootjaorganisatsioonid ja äh, sektori sised organisatsioonid peaksid saama juurdepääsu kõikvõimalikele meetmetele selleks, et kommunikatsioonitegevust siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil suurendada ja et anda sellega seoses lisandväärtust oma liikmetele. ja seega see mõte, et vesiviljeluse nõuandenõukogu võiks kokku kutsuda, on teretulnud. see peaks olema ühtne Euroopa institutsioon peakorteriga ja eh, ja personaliga, nii nagu seda on olnud, eh, nagu me oleme näinud ka muude, muudes piirkondades ja need peavad olema tõelised nõuande, nõuandvad kogud eh, Euroopa Liidus. suur tänu, suur tänu, härra Stevenson. ja nüüd läheme kohe küsimuste vooru juurde. kõigepealt saab sõna härra Torres Colomer Hispaania senatist suur tänu teile, härra esimees. kõigepealt äh, teen väikese sissejuhatuse sellele, mida ma hiljem ütlen, nimelt äh, see puudutab meie kalandusleppeid Papuus-Guineaga. see puudutab tollivaba äh, importi Euroopa Liitu. probleem on selles, et selles riigis on muudetud algu äh, Ähm, äh, pära seadusi ning see tähendab seda, et seal selle riigi vetes see äh, ähm, äh, püüavad igasugused püüdjad ning väga kahtlastes tingimustes ja samuti ka töötlemine toimub sealsamas koha peal, kuidas uus kala Äh, uus kalanduspoliitika kavatseb garanteerida, et, et äh, meie kalastuslepingud äh, nõuavad töö, inimlike töötingimustest kinnipidamist ja keskkonnanormide täitmist. ma saan aru, et kõik see on seotud keeruliste logistiliste probleemidega ning ka püüdmiskuupäeva teatamisest. kui kalapüügilaevad on kolm päeva pärast püüki merel, siis peaks tegelikult ju erinevaid äh, püügikuupäevad äh, paika panema äh, ja see ei ole sugugi mitte praktiline. niisiis, niisiis tegelikult peaks lihtsalt ütlema seda, mis kuupäeval laev väljus, järgmine küsimus tuleb Bundestagist. suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin rääkida eh, tarbijainfo peatükist. on oluline, et eh, oleks täpsed andmed eh, püügihetke kohta, et oleks võimalik toote algupärast kindlaks teha. ning see puudutab ka külmutatud ja mittekülmutatud tooteid. peab selgelt välja ütlema, et vähemalt etiketil peab olema selgelt öeldud, kas toode on töödeldud külmutatuna või värskena ning mis puudutab töödeldud tooteid ja siis samuti on vaja kõik andmed võimalikult <laughs> täpselt kirja panna ning oleks hea, et teaduslik nimi äh, oleks äh, alati kirjas, hoolimata sellest, kui suures ulatuses toodet töödeldud on. ning äh, nüüd ka miinimum suurused, millega kaubeldakse, kui me võtame aluseks reegli, mille järgi Eh, mille järgi tagasiheide on keelatud, siis siin ei ole miinimumsuuruse ehm, kasutamine eh, võimalikuks kauplemiseks eh, eriti mõistlik. siin ei ole mõtet sellest rääkida, sellepärast et tagasiheide on niikuinii keeratud. suur tänu, proua Miranda Euroopa Parlamendist, palun. suur tänu teile, esimees paljud liikmesriikide parlamentide liikmed ja Euroopa Parlamendi liikmed rääkisid jätkusuutlikust kalapüügist, ka väikekalapüügist ning samuti ka jätkusuutlikust vesiviljelusest. Galicias on see väg-, on meil väga hea näide selle kohta, kuidas kasvatatakse rannakarpe nende looduslikus, nende looduslikus keskkonnas äh, ning äh, näiteks päritolumärgistus äh, ja äh, ei ole praegusel hetkel selliste toodete juures väga oluline. minu meelest peaks päritolumärgistus, Euroopa tootmismärgistus olulisemat rolli omama ja peaks muutma artiklit üksteist ja kinnitama, et vesiviljeluse tooted et Eh, sertifitseerimise eh, menetluse abil, eh, näiteks selliste toodete puhul, nagu seda on rannakarbid, neid peaks, seda peaks toetama tootjate organisatsioonid. alati ei olda sellega nõus ei kohalikul ega riigi tasandil, me oleme väga kahju äh, et Hispaania, eh, Hispaania parlamendis ei ole seisukoha, selle koha pealt just eh, seisukohta, nagu seda on teistes liikmesriikides, sooviksin öelda, et, et, et ka kalatoodete töötlemine ja müük peaks olema seotud Euroopa, eh, Euroopa kaitse, peaks olema seotud Euroopa kaitsesüsteemiga, et me kaitseks seda, mis meil olemas on ja nüüd saab sõna Leedu esindaja vartotojas visada turėtų žinoti, ką vartoja ir turėtų. suur tänu teile. tarbija peab alati teadma, mida ta ostab. informatsioon peab olema siduva iseloomuga. me ei tohi samas kiirustada, sest mitte kõike ei saa etiketi peale kirja panna. ning määrus näeb ette, et meil on vaja rohkem informatsiooni ja seda ilma eranditeta. mina olen siin kõhkleval seisukohal. kui äh, me erandeid arvesse ei võta, siis võivad tekkida probleemid, näiteks, äh, näiteks äh, liigi ja püügivahendite osas. eriti puudutab see näiteks neid tooteid, mille valmistamiseks kasutatakse kalajahu. meie võime sinna tekitada ainult probleeme tootjatele. kui me liialt palju nõuame informatsiooni, on bürokraatlik koorem liialt raske ja see tähendab seda, et ka lisakulud tekivad, nii et ma paluksin, et oleks erandi võimalus ja härra Garcia Dias Hispaania saadikute kojast, suur tänu teile veel kord, esimees, et ma ei hakkaks nüüd äh, kordama eelnevaid küsimusi, tahaksin öelda, et ma kuulasin, mida siin räägiti, nimelt et kalapüük äh, peab äh, osutuma kasumlikuks ning ma tahaksin esitada kolm mõtet selles paneelis, ma tahaksin teada raportööri arvamust, kas ta on nõus nende väidetega, kõigepealt see, et tuleb ära hoida see, et kalandustegevus äh, äh, oleks seotud äh, noorkalade väljapüüridega. artikkel kaheksa tähendaks, ütleb et, et kakskümmend viis protsenti väljapüügist on see siis sellised kalad, mida ei saa müüa. nüüd teiseks artikkel kolmkümmend kaheksa, mis puudutab fondi loomist, see peaks võimaldama eh, era- ja eh, riigi vahendite kasutamist ning artikkel nelikümmend viis, kus räägitakse eh, vabatahtlikust lisainformatsiooni andmisest, mis on seni olnud kohustuslik, siis meie leiame, et nii keskkonnainfo kui ka eetiline ja sotsiaalinformatsioon peab aluseks võtma miinimumnõuded äh, ja millega nagu Euroopa seadusele ette jääb ning me ei peaks eh, leppima eh, vabatahtliku informatsiooniga, mida ei saa kontrollida. ma tahaksin teada, kas sellised ettepanekud võiks eh, kalandusettevõtete olukorda parandada ja et ei, me ei jääks nii-öelda olümpialiku kalapüügi juurde ja ma leian, et see, mida ei tohi müüa Euroopa kalurid, eh, ei tohiks olla müügiks ka siis, kui need on pärit eh, teistest riikidest, eh, mis sest, et nad tulevad meie turule müüma, sama kui nad ei täida töökaitsenorme ega keskkonnakaitsenorme. suur tänu ning lõpetuseks härra Papazortšev Kreeka parlamendist. ma sooviksin esile tõsta kolme aspekti, kõigepealt eh, kõigepealt eh, sildistamise tähtsuse kohta kolmandatest riikidest pärit toodetele, kus eh, peaks siis olema päritolumaa näha, kust on näiteks viimased, kus on viimased kolm kuud toitu, toidetud äh, näiteks on, tuuakse palju kalu sisse kolmandatest riikidest ja meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust informatsiooni nende kohta. ei ole informatsiooni selle kohta, kuidas seda kala toodetakse, nagu ütles Itaalia kolleeg, näiteks rannakarbid. importijatel on kalduvus vähemalt minu koduriigis, et nad leiavad et et rannakarbid on haiged, nad saadavad need tagasi või hävitavad nad ära. ja ma räägin siin Euroopa Liidu ekspordist. see on väga oluline koormus meie tootjate jaoks nüüd see strateegia, millest me räägime, nimelt äh, suurriigide suhtumine Vahemere piirkonnas, näiteks Türgi. Türgil on väga palju eksporditoetusi, neil on väga palju toll, kõrged tollimaksud ning äh, samas äh, kalalaevad ju kalastavad külg külje kõrval, Euroopa Liit peaks midagi tegema, sest ei ole võimalik, et tekib äh, ebalojaalne konkurents, et kaovad ära kalurite töökohad äh, sellise konkurentsi pärast. mina arvan, et äh, see on tõsine küsimus. nüüd meie merendusstrateegia. mis saab siis, kui meil on nüüd normid, meri on aga ühine, kaitse, kaitseme seda või mitte, reostame seda või mitte. nii et siin on väga palju küsimusi. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Stevenson. Thank you very much, president. I think suur, suur tänu, härra esimees, ma grupeerin need mõningad küsimused ühtekokku. küsiti märgistamise kohta. just hiljuti läks teisel lugemisel läbi suur määrus tarbijate teavitamise kohta kolmepoolsetes läbirääkimistes peaaegu terve määrus kukkus kokku, nagu ka uudis äh, toiduainete äh, määrus, mis kukkus läbi ja me peame nüüd leppima üheksakümne üheksanda aasta vana määrusega nüüd me ei soovi, et kolm aastat tööd tarbijate teavitamise asjus ka vastu taevast lendaks. lõpuks jõudsime kompromissile, kuhu on kaasatud ka see, et komisjon peab hakkama tegema mõjuhinnanguid päritolumaa märgistuse kohta, paljud meie kojastki nõudsid seda. ja see puudutab siis segu toiduainete tooteid, näiteks konservide ja külmutatud toiduainete puhul. ütleme, et meil on pitsa, kus on erinevad lihatooted peal, siis väga keeruline on tootjate hinnangul panna öö, sinna päritolumaa märgistus iga erineva lihatoote jaoks, sest iga poole tunni tagant, võib-olla isegi sagedamini tootmisliin muudab öö, lihavalikut ja seetõttu on väga keeruline täpselt märgistada. paljud ütlesid mulle pärast äh, seda protsessi ja pärast seda, kui nõuti, et komisjon te-, viiks läbi mõjuhinnangu, et nüüd ühtse turukorralduse juures tulete välja oma uute märgistusnõuetega ning soovite jällegi, et äh, äh, segu kalatoodete puhul, kui nad on külmutatud või konservid, et tootjad peaksid panema toodetele päritolumärgistuse, mis jällegi ei ole päris teostatav. ning mõningad tootjaorganisatsioonid ja töötlejad ütlesid mulle, et see osa tuleks lihtsalt täiesti välja jätta. täna hommikul rääkisin volinikuga sellest küsimusest pikalt. aga mõningad märgistamisartiklite aspektid ühtse turukorralduse määruse juures on vajalikud, eriti mis puudutab Euroopa Liidu ökomärgistust. see mõte meeldib mulle isiklikult, eriti rääkisin volinik Tamanakiga ka sellest. ja see hõlmab ka mõningaid esitatud küsimusi, ehk siis kuidas saavutada võrdsed võimalused imporditud kalandus- ja vesiviljelustoodete ning Euroopa Liidu toodete vahel. me teame, et meie tootjad peavad täitma väga rangeid kriteeriume ja paljud väidavad, et kuigi kuuskümmend protsenti meie mere, kalandustoodetest imporditakse Euroopa Liitu, ei rakendata nendele toodetele samu, sama rangeid reegleid. ma loomulikult mõistan, mida härra papa Georgio ütles et me peame vastu võtma meetmeid peatavaks selliste toodete sisenemine Euroopa Liidu turule, kui nad ei vasta meie kriteeriumitele. seda on aga väga raske teha ilma WTO reegleid rikkumata, aga kui meil oleks vabatahtlik ökomärgistussüsteem, mida meie tarbijad ka tunnevad, kus on peal Euroopa Liidu lipp, mis näitab tarbijatele, et tegemist on jätkusuutliku tootega, mis, äh, mida on, äh, kus on silmas peetud jätkusuutlikku kalapüüki, millel on suured äh, mm, sotsiaalmajanduslikud mõjud, siis meie see ökomärgistus annaks tarbijatele suurt kindlust ning isegi ettevõtted väljaspool Euroopa Liitu, kes soovivad eksportida oma tooteid meie tarbijatele, saaksid kandideerida selle ökomärgi kasutamisele ning siis nad peavad täitma meie neid kõrgeid standardeid, mida Euroopa Liidu tootjad peavad tegema. selle üle võiks mõelda. ja sellega on tegeletud ka ühtse turukorralduse raporti raames. nüüd veel märgistusest. lossimise kuupäev, mitte püügikuupäev. komisjon oma ettepanekus on öelnud, et püügikuupäev peaks olema kohustuslik ma olin väga tänulikud ka Liitsia kolleegidele, kes tõid väga hea näite. see oli üks esimesi kohti, mida ma ko-, külastasin liikmesriikides selle raporti koostamisel. Nad ütlesid, et kalurid, kes lähevad merele ja tulevad samal päeval ka tagasi värskelt püüdud kala, püütud kalaga, lossivad sama värskeid kalu siis kui need, kes on kümme, kümme päeva, kaks nädalat hoidnud kalu jääs. mõningal nendel ühepäevakaluritel ei pruugi jääkambrit üldse olla ja nende kalad ei ole enam nii värsked isegi. niisiis, see lossimise kuupäev peaks olema kohustuslik ning püügikuupäev mitte äh, vabatahtlik märgistusel äh, püügikuupäeva toomine võib-olla on äh, mõni arv, mõne arvates mõistlik, et see annaks turule eelise, aga kui tarbijad näevad, et mõni kala on ainult üks päev vana ning mõned kaks nädalat vanad, siis neile jääb mulje, et ühepäevane kala on värskem, kuigi see ei pruugi olla õige. niisiis, see maaletoomise kuupäev peaks olema kohustuslik. külmutatud tooted. kas meil peaks olema siis kolm erinevat kuupäeva, külmutamise kuupäev, aegumiskuupäev ning siis peaks olema ka püügi ja maaletoomise kuupäev. tarbijad lä-, mida nemad mõtlevad nendest kolmest kuupäevast, nad mõtlevad, et see külmutatud toode püüti kaks aastat tagasi ja siis nad ei ostagi üldse kalu, nad hävitavad terve selle turu. niisiis me peame olema ettevaatlikud oma märgistamisele lähenemises. ja ma olen tänulik kõikidele, kes sellel teemal sõna võtsid. Hispaania senati kolleeg, kes minu arvates nüüd on lahkunud, tõstatas äh, küsimuse Paapua Uus-Guinea vabakaubanduslepingust, vabakaubanduslepingutega on meil probleem üle maailma, aga kolleeg härra Kadak juba mainis ära, et Paapua-Uus-Guinea puhul loodetavasti antakse nüüd ka kohalikele karu, kaluritele võimalus oma elujärge parandada. aga niipea, kui me sõlmisime vabakaubanduslepingu, tulid kohale hiinlased, ehitasid suured töötlus, töötlemisrajatise, kus saavad tööd hiinlased, mitte kohalikud paapauus-guinealased, ja hakkasid tooma sinna hiinlaste lae, aluste poolt öö, ähm, püütud kalu, mida hakati siis lõpuks eksportima Euroopa Liitu. see tegelikult ju moonutab tervet seda vabakaubanduslepingu kontseptsiooni üldse, aga, ja muudab ka rikkad eh, Hiina töösturid veel rikkamaks, ehk siis vabakaubanduslepingute puhul peame olema ka ettevaatlikud. härra esimees, ma vist vastasin kõikidele küsimustele, suur tänu! suur tänu, me lähme nüüd viimase paneeli juurde, mis eh, puudutab e-, uute, uue Euroopa Mere- ja Kalandusfondi eh, perspektiivide kohta ja sõna saab härra Alain Kadek. suur tänu, kõigepealt suur aitäh julgetele motiveeritud kolleegidele, kes on kohale tulnud Euroopa parlamentidest ning tulid meiega mõtteid vahetama siin Euroopa Parlamenti. ma üritan võimalikult lühidalt teha, sest me oleme juba väga ajakavast maha jäänud. kõigepealt sooviksin selgitada eh, siis meie ajakava töödokument esitatakse kahekümne neljandaks aprilliks, raport esitatakse üheksateistkümnendaks septembril, komisjoni läheb see kahekümne kaheksandal novembril ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jaanuarisse jõuab see täiskogu, et Euroopa mereasjade ja kalanduse fond on loomulikult äh, algmäärusest äh, pisut ähm, erinev, äh, nimelt äh, see, eriti selles, mis puudutab finantseerimist, ma tahaksin teile meenutada ühtlasi ka seda, et äh, tegu on kuus koma, kuue koma seitsme miljardi euroga kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani üht, üht strateegia osas, see on osa meie ühtsuspoliitikast, see on kolmsada seitsekümmend kuus miljonit tuhat eurot, äh, mis on muidugi tohutult äh, palju, see on suur osa eelarvest. loomulikult see äh, peegeldab põhimäärust, kuid mul on veel mõningad ettepanekud ja märkused, mida ma sooviksin teiega jagada me peaksime arvesse võtma loomulikult seda, et maa loodaksin, et see eh, fond eh, oleks eelkõige mõeldud eh, kalurite jaoks ja mitte töötlemise jaoks. meie küsimus ei ole selles, ma ei taha kuidagi halvustavalt kõlada, et meie kalameestest saaks pitsamüüjad või, või suvemajapidajad. Mm, ma muidugi, muidugi respekteerin täielikult pitsamüüjate tööd kuid ma sooviksin öelda, et kalandus, kala, kala, kala ja merendusasjade fond on mõeldud eelkõige nendele, kes tegelevad kalapüügiga, see on seotud ka meie ressursi säilitamisega, me oleme kõik sellega nõus, et tegu on kahe olulise elemendiga. loomulikult <clears throat> on siin veel eh, teisi küsimusi, mis on olulised, näiteks eh, vesiviljeluse, eh, vesiviljelusega tegelemine olgu see eh, ükskõik millised küsimused, kas finantseerimisküsimused eh, või ehm, eh, WTO või muud sellised küsimused, meil on tegu ikkagi ehm, kaasotsustusmenetlusega ning Euroopa Parlament on see, kes ehm, selle reformi üle vaatab. meil on väga palju veel ära teha, vesiviljeluse kaasamine on minu meelest väga oluline, samuti tootjaorganisatsioonide kaasamine, nagu sellest ütles, rääkis just Struan, on minu meelest samuti huvitav samuti teadlaste ja kalurite koostöö tühendamine tundub mulle samuti huvitav olevat. nüüd eh, eh, kohalike tegevusrühmade eh, käivitamine on samuti huvitav. samas nüüd see esimene osa, seal on väga palju seda, sellist, mille tuleks üle vaadata, loomulikult tuleb toetada teisi merendussektoreid, kuid ma arvan, et oleks oluline eh, lisada selge eh, eh, vihje kalapüügi toetusele ja siin ei tohiks olla mitte, mitte muutmisega tegeleda, vaid sest meil ei ole selleks mandaati, vaid meil on just nimelt mandaat selleks, et kalapüük säiliks. ma arvan, et on väga oluline äh, aidata ka noori, et nad selles sektoris hakkaks tegutsema ja äh, olgu, olgu siis millise konkreetse tegevusega tegemist tahes, äh, ma muidugi pean siin silmas ka äh, rannapüüki ja väikepüüki, samuti on üks selline aspekt, mis on täielikult puudu, see puudutab toetusmehhanismi äh, Eh, loomist eh, ajutiste kriiside eh, tagajärjel tekkinud raskuste ületamiseks, komisjon seda ette ei näe. ma leian, et kalalaevastikku tuleks uuendada, selle e- on täiesti eesmärkidest ära kadunud ning samuti ka, ka laevade hävitustoetuse küsimus tuleks üle vaadata, me peame kala ka laevastikku ähm, taastama, see laevastik on muutunud ohtlik eh, turvapõhjustel, julgeolekupõhjustel, energiatarbi põhjustel, äh, masuudi tarbimise vähendamiseks, CO2 heitmete vähendamiseks, meil on vaja uut kalalaevastikku selle kõige nimel, sest vastasel korral pole viieteist aasta pärast enam ainsatki laeva järel, järelevad ainult tööstuspüügilaevad. Äh, me peame toetama ka kalasadamaid komisjon näeb ette ainult eh, heitmete töötlemist, eh, kuid eh, nagu ma seda veel kord juba ütlesin, see on kahtlemata väga helde ideega, kokkuvõttes ma võin sellega isegi nõus olla, kõik ei saa selle vastu olla, kuid siiski ärgem unustagem, et tehniliselt me sellega lihtsalt niisama hakkama ei saa, nii et meil on vaja kaasmeetmeid, et me jõuaks lahendusteni juba lähiaastatel. Aastatel mulle tundub, et komisjoni ettepanek on juba pisut arenenud. E, nii et e, nad juba ei räägi sellest, et kõik eesmärgid tuleb saavutada homme. E, ning samuti ladustamisaega, mida komisjon soovib järk-järguliselt vähendada, et reguleerida turuhinda ning me samuti ei räägita regionaliseerimisest ainsatki sõna, kuigi meie jaoks on see väga oluline, Maria eh, oli rohelise raamatu koostamise osaleja ning selles rohelises raamatus öeldi sõna-sõnalt, et me soovime tõelist regionaliseerimist. keegi ei, siinviibijatest ei ole selle vastu, kuid õnnetuseks eh, selle ei ole, seda ei ole kuskil näha. see on üks väga problemaatiline, see tekitab õiguslikke probleeme, ma ja ka komisjoni jaoks. minu meelest eh, juba algettepanekus võib tekkida õiguslikke probleeme seoses eh, ühisturu ja muu sellisega. ma ei hakka eh, sellest nüüd terve õhtupooliku rääkima, kuid samuti tuleks välja jätta ülekantavad püügiõigused vähemalt sellisel kujul, nagu need välja on pakutud. siin on tehtud ettepanekuid Eh, me, ma arvan, et me peaksime selle eh, küsimuse üle vaatama. nii et eh, see oli see, mis ma soovisin teile öelda mm, selle fondi kohta, võttes arvesse, et see areneb edasi koos põhimäärustikuga ning kahtlemata huvitav vaadata, millised muudatused viiakse siis põhimäärustikku, ma olen igatahes valmis üritama vastata teie küsimustele. suur tänu teile ja nüüd alustame küsimustega, kõigepealt saab sõna härra Naudins Lätist. Äh, suur tänu, härra esimees. härra Kadek, äh, kallid kolleegid. mul küsimust ei olegi, on pigem üks märkus. puudutab see seda, et et äh, kas äh, Läti toetab seda instrumenti või mitte. kõigepealt me oleme seisukohal, et kindlasti peaks anda, andma toetust äh, kalatööstuse kaasajastamiseks, see peaks tagama meredel ohutuse ja aitama kaasa energiatõhususele me toetame kindlasti selliste mootorite kasutusele võtmist, mis oleksid keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad. see, et riigiabi ei saa kasutada mootorite väljavahetamiseks ja kaasajastamiseks äh, kalalaevadel, läheb tegelikult otseselt vastu kogu selle ettevõtmise mõttele energiatõhusust suurendada ja keskkonnale mõju vähendada nüüd veel, kui me räägime äh, kala- ja vesiviljelustoodete töötlemist, äh, siis äh, kindlasti peab toetama ka tootmisprotsessi selleks, et lisandväärtus oleks suurem. kolmandaks, väga suured kala- ja vesiviljelustoodete tootjad, need, kes oma tootmistsüklis vajavad palju töökäsi ja kus käive jääb teatud piiridesse peaksid saama sama palju toetust äh, kui VKE-dele antud toetused. sellised ettevõtted annavad kohalikele inimestele mm, töökohti, eriti rannikupiirkondades ja, ja kes on ju oma elatisest täiesti sõltuvad kalatööstusest. ma tahaksin ähm, ma ei pöörduda nüüd äh, Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni poole, meil on väga hea meel, et te sellise äh, kohtumise korraldasite, suur tänu, järgmisena härra Tesklin Rootsist. Äh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka teile, härra Kadek. kui me räägime Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, siis ei tohiks unustada seda, et kõik asjad siin maailmas on omavahel seotud ökosüsteem peaks olema meie tegevuse peamiseks aluseks ja nagu ma ütlesin, ka varem on jätkusuutlikkus vaieldamatu eeltingimus majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse tagamiseks. ja loomulikult on väga oluline et me jääksime mm, maksimum jätkusuutliku saagikuse puhul siiski kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tähtaja juurde, mingisugust mõtet ei oleks hakata siin kvoote äh, konverteerima, vaid pigem äh, rohkem suunama pilgud tulevikku toetuste osas, et millised toetused on need, mis äh, loovad kõige rohkem töökohti ja need on need toetused, mis ühtlasi ju ka järjepidevust ja elujõulisust toetavad. majanduslik toetus tegelikult ju selle edukus sõltub sellest, kui äh, hea tasakaal on nendega saavutatud, konkurentsi ei tohi moonutada, äh, meil on pigem äh, vaja rohkem anda positiivseid tõuget kaluriküladele näiteks, kes toetavad meie meredes vee kvaliteeti ja nii edasi, me peame nägema seda, et nende fondide vahel peab olema selge side Äh, ärgem unustagem ka selliseid asju nagu tõesti väga väike, väike, väikesed kalatööstused, äh, äh, kalaturism ja nii edasi, need on asjad, millele kõigile tuleb tähelepanu pöörata kalatööstusest rääkides. loomulikult oleme huvitatud lõimitud ähm, merenduspoliitikast selleks, et näiteks Äh, veemajandus ja keskkonnakaitsealas äh, seadusandluse sätted oleksid ka siin arvesse võetud. praegu on väga suured vasturääkivused komisjoni sõnade, äh, toetuste ja ühtse kalanduspoliitika retoorika vahel, sellepärast et kui me toetame ÜKP elluviimist, ütleme me tegel-, unustame me tihti, et nende kahe ala vahel on väga suur seos. suur tänu proua Jotova Euroopa Parlamendist. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu, härra Kadek, selle avalduse eest. mul on teile ainult üks küsimus, kas juba praegu on äh, teieni jõudnud Euroopa Komisjoni analüüs või liikmesriikide arvamused äh, seoses kalandusfondiga äh, ehk teisisõnu, kas teil on mingisugust ülevaadet, millised on selle programmi prioriteedid või milline see hakkab menetluses välja nägema? mis on nende tekstide puhul, et mis on võrreldes varasemaga sisse jäänud, suur tänu, proua Roitova, Jootova, Prantsuse senati kolleegile järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra esimees, juba kakskümmend aastat Äh, on rahastatud ÜKP-d konkreetsest äh, kalanduspoliitika eelarvereast, ähm, keskendutud on just nimelt äh, kalandusele, neli koma üks miljonit eurot kaks tuhat üks, kaks tuhat kuus rahastati ka laevade ehitamist, pärast seda Euroopa Kalandusfond ainult kolm koma kaheksa miljardit eurot perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja lisaks räägitakse sellest ajast, kui see fond välja kuulutati ähm, ja ühendatakse merenduse ja kalanduse fond, on meil tekkinud tõsiseid küsimusi, mida siis täpselt see uus fond hakkab rahandama? Äh, kalanduse hoob äh, seni oli keskendunud ju ainult äh, kalandusele, kaluritele ja nende tootmisvahenditele. aastal kaks tuhat seitse Euroopa Kalandusfond lõpetas toetuse andmise tootlikkusele ja pigem keskenduti ähm, kalurite tegevuse mitmekesistamise toetamisele, nende töö väärtustamisele ja öö, ähm, uute toodete väljakujundamisele, selleks näiteks on ka turmi, turismitootused. nüüd aga see Euroopa öö, äh, merendus- ja kalandusfond justkui kaotab need öö, ähm, hoovad. kui me vaatame määrust, siis siin on näha, et äh, fondi eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist kala- ja vesiviljelustööstust, aga samas ka peab see toetama tasakaalus territoriaalset arengut ning toetama kalastuspiirkondi ja peaks äh, hoogustama siis äh, merenduspoliitikat kui ühte osa ühtekuuluvuspoliitikast meie tahaksime siiski äh, konkreetseid äh, lubadusi selle kohta, et äh, kalandusele minevad vahendid äh, on suuremad äh,, kui see nüüd on olnud see nõu. kus siis, kus on selle lõimitud äh, merenduspoliitika piir, kus lasub vastutus, kes vastutab kvalite-, vee kvaliteedi eest, floora, fauna eest, kas nende, kas see tegevus võetakse ka arvesse eelarvekulutusi tehes? kui me võrdleme, kui me vaatame, miks sellist asja on tehtud, siis me näeme, et selle mõju rahalistele vahenditele me tahaksime täpselt teada, kui palju läheb siis vahendeid. suur tänu, härra Niilund saab sõna Soomest. härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu teile, härra Kadek, selle väga selge ülevaate eest mina tõstataksin neli küsimust sellel väga olulisel arutelul, need ähm, punktid on väga olulised äh, Euroopa põhja poolel igapäevaelus, kõigepealt meil on investeerimistoetust vaja uue infrastruktuuri kalasadamate ja müügivahe, püügivahendite jaoks, eriti lossimiskohad äh, äh siseveekogudes kalastamisel ja väike, väiksemates piirkondades, see on väga oluline äh, vee kvaliteedi suurendamiseks, kütusekulude vähendamiseks, äh, kalatoodete turule jõudmise lihtsustamiseks ning kaluritevahelise koostöö toetamiseks. teiseks, äh, stardipaketi loomine noortele väikese mahuga kaluritele ja siseveekaluritele oleks väga oluline ettevõtluse edendamiseks. see pakett peaks olema sarnane, nii nagu on ette nähtud vesiviljeluse jaoks äh, IMFF seadusandluses kalurite keskmine iga, eriti just väiksemates rannapiirkondades, tõuseb järjest ja järjest ja nende väikekalurite arv äh, väheneb veelgi kiiremini, kui meil ei ole uusi äh, starditoetusi, et toetamaks nuurikalureid. kolmandaks äh, tuleb leida hüvitisvahendeid hüljeste ja teiste veeolendite poolt tekitatud kahjude vähendamiseks ja see peab olema äh, Äh, abikõlbulik Euroopa Liidu toetustele väiksemates piirkondades. Need äh, äh, loomad on üldiselt, loomade lind on üldiselt kaitse all ja, ja hüljede ja kormoranide näiteks kahjustuste puhul ei ole meil nagu eriti kuskilt praegu abi leida. ja nüüd Äh, väiksemaid piirkondi tuleks rohkem toetada nii mere kui ka siseveekogude piirkondades. suur tänu, äh, härra Pringle Iirimaalt, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada härra Kadeki selle esitluse eest. ma tahaksin äh, teha ka paar märkust seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga. ma olen nõus härra Kadeki ja teiste äh, ja tema märkustega selles, et kalureid tuleb kriisiolukorras toetada, aga minu meelest peaks see laienema ka äh, kalalaevade meeskonnaliikmetele ja ma arvan, et me peaksime vahendeid suurendama ka ohutusnõuete, äh, kalalaevade ja kalurite ohutusnõuete parandamiseks ja üldse kalalaevastiku äh, turvameetmete suurendamiseks, aga me peame rohkem vahendeid andma ka nendele kogukondadele, mis on tegevuse hääbumisest kõige rohkem kahju saanud e, e- eriti äh, loode Iirimaal, mis on siis Euroopa Liidu kõige perifeersem ala, seal on väga palju kalureid pidanud töö lõpetama, neil on toetust vaja, et oma, et leida endale uued äh, võimalused elatist teenida aga ma arvan, et see ei peaks tulema läbi tootjaorganisatsioonide, sellepärast et üsna tihti tarbijaorganisatsioonid eh, keskenduvad ainult eh, prügimahtude vähendamisele. tegelikult peaks see, see vahend tulema läbi kohalike omavalitsuste või partnerlusorganisatsioonide selleks, et need kogukonnad tulevikus elus püsiksid. suur tänu. suur tänu teile. oli veel eh, kaks küsimust äh, nendelt äh, parlamendiliikmetelt, äh, kes on juba küsimusi esitanud, kui te, kui me soov-, kui te soovite ähm, esitada oma küsimuse, äkki teete seda pärast, sellepärast et muidu pole tõesti raportööril üldse aega, me, pärast on ju väike äh, kohtumine. seal vist saab süüa, juua ka muud kui Coca-Colat ma üritan vastata siis kolleegide küsimustele. Äh, esimene kõneleja, äh, tema toetas äh, seda, et et tõesti peaks panustama siis mootorite kaasajastamisele, et energiatõhusus oleks suurem, ma olen seda ütelnud ka preambulas ja, ja ma olen sellega nõus. vesiviljelus, ma olen sellega täiesti nõus. see on juba äh, alusmääruses kirjas, see on üks selle reformi peamistest telgedest Äh, loomulikult me peame siin rääkima vastutustundlikust ja keskkonnasõbralikust vesiviljelusest. me ei pea siin äh, tegema nii, nagu meie lähinaabrid, kelle vesiviljeluspraktika ei ole sugugi keskkonnasõbralik ega ka öö, äh, jätkusuutlik ma viitasin juba sellele et, et seitsekümmend protsenti Äh, ja mitte ainult kuuskümmend protsenti kalast, mille me tarbime Euroopas, on tegelikult sisse veetud. meil on seega vaja äh, toetada kindlasti kohalikku vesiviljelust, mis oleks keskkonnasõbralik ja vastutustundlik ja see on minu meelest täiesti vältimatu äh, härra Esklin Rootsist, te, te tuletasite meile meelde selle, kui oluline on arvestada keskkonna aspektidega, aga mulle tundub, et see on ilmselge keskkonnakaitse mitmekesis, bio, mitme, bioloogilise mitmekesisuse kaitse on, on meie jaoks täiesti äh, iseenesestmõistetav ja loomulikult, kui kala ei ole, siis ei ole kalureid ka, ega siis äh, see on ju loogiline. ei tohi, äh, loomulikult nende reformide puhul majandus- ja sotsiaalmõõdet äh, unustada, me räägime siin saja neljakümnest tuhandest töökohast, see ei ole võrreldes teiste tööstustega võib-olla palju, aga sada nelikümmend üks tuhat kalurit, see on ikkagi päris palju. nii et sotsiaal, sotsiaalne aspekt praegu komisjoni ettepanekus tõesti sees ei ole, see tuleb sisse tuua alusmäärusesse ja ka siia fondi. nagu te ütlesite, härra Esklin, see, seda tasakaalu on raske leida ülesanne ei ole kergete killast ja sellepärast äh, on meie ülesanne see leida. Te rääkisite lõimitud merenduspoliitikast, see on meie jaoks väga oluline element äh, ja meie kolleeg siin just ütles, et äh, tõesti, siin on äh, nüüd see kalandusfond ei ole mitte ainult kalandusfond, vaid ka merendusfond ja ta on merendus- ja kalandusfond ja me ei saa lubada seda, et üks siin äh, kaotaks midagi võrreldes teisega, sellepärast et fond on kokku pandud. siis esitati küsimus äh, eelarve kohta, kui suur see kalandusosa on üks dokument, nimelt Kontrollikoja äh, dokument on päris huvitav siin äh, vaadata. Nemad on andnud ülevaate selle, kuidas, et on mõningatel aastatel Euroopa fonde kasutatud, on neid, kus on paremini rahasid kasutatud, teistes, kus, kus vähem, see on täiesti arusaadav, on äh, arusaadav, et see nii on, aga vaadake seda Kontrollikoja raportit, loege see läbi, lugege see läbi ja tähelepanelikult läbi ja kui me loeme, vähem on öeldud asju negatiivset, eh, kontrollikoja raportis eh, kalandusfondi kohta eh, ja, ja sellepärast tuleb see reform läbi viia. hetk tagasi öel-, Struan, et täiesti selge on see, et Euroopa Kalandusfond peab siis nüüd sõbraks võtma endale ka mere, merefondi äh, aga see ei pea olema äh, äh, negatiivne, kaluritele toetus jääb ja kalandusele jääb see toetus. Äh, loomulikult on piirkondi, mis on saanud rohkem puudutatud kui teised majanduskriisid, nagu te ütlesite, härra Pringle, Iirimaal. aga kolleeg senaator, ma olen teiega täiesti nõus selles osas, mis te ütlesite äh, ja, ja ma kavatsen ka kirjutada selle oma raportisse täpselt nii, nagu te, nagu te seda väljendasite. härra Niilan, kes esindab Soome e, parlamenti siin täna, ta ütles ja ma ütlesin ise sama ja ma olen seega selle murega täiesti nõus, et meil on vaja piisavalt toetust ka noorte kalurite jaoks äh, loomulikult äh, laevade hulk on suurenenud, kuid äh, kalurite arv peab ka tõusma, nagu laevade puhul on ka kalurite puhul keskmine elu, äh, keskmine vanus kõrge, aga me peame ja järjest kõrgem, me peame tagama ka seega sellised olud, et noored inimesed tuleksid kalanduse juurde, looma tingimused, millega nad saavad ennast ära toita Äh, ressursi äh, säilitamine on siin kõige olulisem, ega jah, tõesti, inimene ei ole ainus äh, röövloom siin, ka kormoranid ja hülged ju laastavad meie meresid, need on kaks liigi, kes on röövliigid, mõlemad. härra Haaglund, kas te olete veel siin, ma ei tea. kes tunneb seda probleemi, kes teab seda probleemi väga hästi see on äh, tõsine probleem, äh, sellepärast et näiteks kormoranid äh, maiustavad väga tihti tõ-, tõsises ohus olevate kalaliikidega. Ähm, nii et selle probleemiga tuleb arvestada. härra Pringel, ma üritasin vähemalt osale teie küsimusest juba varem vastata, mis nüüd puudutab seda, et kui ma räägin kaluritest, siis ma räägin muidugi kõikidest kaluritest, ma arvan, et Euroopa äh, merenduse ja, ja kalandusfond on suunatud siiski kõikidele kaluritele, väikestele ja suurtele. ja ma, ja rõhutan veel seda, et väga oluline on meie äh, laevastikku tõesti äh, ohutumaks teha, iga aasta tabavad meie vetes äh, laevu, olgu nad siis äh, ükskõik kus äh, kalastamas, tõsised katastroofid ja see on väga oluline, et äh, meie meresõitjad saaksid seda teha ohutult ja nüüd kõik, mis puudutab püügivahendite selektiivsust, see on juba ette nähtud ka selles ettepanekus, see, need toetus, nendele toetustele tuleb rõhuda, see on väga oluline. ja veel kord, teie mõtted ja teie äh, ettepanekud on väga huvitavad, igal juhul suur tänu teile selle eest, et te need siin välja ütlesite ja kutsun teid üles, kui soovite Äh, pange need ka kirja ka, sellepärast et siis on mul välis oma tööd teha. suur tänu ja suur tänu, Resmes, annan teile nüüd äh, sõna uuesti üle, jäin vist oma asja juurde ja mina Coca-Colat küll seal all ei joo, vaid ikka midagi kangemat, suur tänu. suur tänu, tõepoolest. see kohtumine, mille kohta ma ütlesin, et see on erakorraline, erakordne, on nüüd lõppenud, ma ei hakka nüüd pikalt juttu puhuma ma arvan, et me saime siin väga selgeid äh, ideid, me näeme eriti seda, kui huvitatud on asjast rahvusparlamendid ähm,. ligi kuuskümmend sõnavõttu oli siin täna, nii et äh, siin on väga palju olulisi vastu, vastuolulisi arvamusi. me peame kahtlemata püügivõimsust äh, haldama äh, ning äh, kaitsma peab keskkonda, kuid samas äh, ei tohi hüljata ka kalureid, äh, paljudes küsimustes oleme nõus, mõnedes ei ole, mõned on üldise iseloomuga, mõned on väga spetsiifilised, rääkisime teadustest re, realistlikust reformist. meil on vaja, rääkisime ka, rääkisime ka sildistamisest, rääkisime paljudest küsimustest, kuid ähm, ma läheksin siiski ühe sõna juurde, mida on palju korratud, nimelt siis jätkusuutlikkus, me soovime, et mered oleks täis kalu ja soovime, et, et meres oleks kalu ja et kalamehed saaks neid püüda ja Euroopa eh, Parlamendi kalanduskomisjon, et väga palju on vaja tööd ära teha eh, ja eh, lõpetuseks sooviksin tänada kõiki neid, kes siia täna tulid kes aitasid seda kohtumist äh, korraldada, meie komisjoni sekretariaati, samuti meie teenistusi, kes on seotud äh, rahvusparlamentidega ähm, äh, suhtlemisega, suur tänu tõlkidele tubli töö eest ning suur tänu selle eest, et tegite selle suure jõupingutuse ja tulite Brüsselisse Euroopa Parlamenti ning lõpetuseks sooviksin kutsuda teid teisele korrusele Eh, väikest klaasikest jooma, kui te ei soovi Coca-Colat, siis näiteks klaasi veini. suur tänu teile ning jätkame oma vestlust väljaspool seda saali.